meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen. Welcome in this uh, special room. I don't know why we tere tulemast siia ruumi, ma ei tea, miks me selles ruumis täna oleme, aga siin me oleme. I need some glasses to see kilomeetrite kaugusel ja mul oleks vaja prille, et teid näha. ehk siis tere tulemast. kõigepealt küsimus, kas teil on probleeme päevakorraga? küsimusi ei ole juhataja teadaanded mul ka ei ole, nii et kohe päevakorrapunkt number kolm, energiainfrastruktuuri prioriteedid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja pärast seda meie kolleeg Zuza Wagner on raportöör, ma ju tegelikult nägin teda isegi juba. tema on vastutav raportöör ja tema saabki ka kohe sõna, nii et palun, Zuza. suur tänu, härra esimees. jah, tõesti me hakkame nüüd analüüsima seda töödokumenti ning mul oli tõesti suur au teile, daamid ja härrad, see dokument ka edasi saata. meie energiapoliitika eesmärgid Euroopa Liidu institutsioonides on täiesti selged eesmärgid. energia siseturu loomine, jätkusuutlikkus äh,, alternatiivsete energiaallikate äh, kasutamine, äh, keskkonnasäästlik energia, need on need kõige tähtsamad äh, eesmärgid, mis definits-, mis institutsioonid on endale paika pannud. on täiesti selge, et äh, neid energiapoliitilisi eesmärke on võimalik saavutada ainult siis, kui me võtame vastu ka meetmed, mis vastavad meie energiamudelile, sellele energiamudelile, mille me oleme paika pannud ja seepärast on ka nii tähtis seda raportit kirjutada ja sinna kaasata ka taristu ning taristu prioriteedid. meil on otse loomulikult vaja ka õiguslikku raamistikku, mis vastaks sellele mudelile Lissaboni lepinguga oleme meie nüüd osa energiapoliitika väljatöötajatest, meil on võimalus oma sõna sekka öelda. ja seetõttu tuleb meil ka oma energiapoliitilised eesmärgid paika panna, samamoodi nagu ka eesmärgid taristu jaoks. ja meil on vaja hakata käima täiesti uut teed, täiesti uut teed, mis lähtub aga vanadel traditsioonidel, vanadel meetmetel, mis meil juba olemas on. mõtlen siin just äh, energiavaldkonna seadusandlusele, mis on päris äh, suur ja lai ja mida ei tohiks ära unustada, seda tuleb kasutada. on väga tähtis, et me neid äh, arvestame. ja me peame tõesti ees, erinevad eesmärgid omavahel siduma, nagu näiteks siseturupakett, siis äh, gaasiga varustamise tagamine ja meil on ka energiataristu loomise poliitika energiapoliitika peab olema järjekindel, peab olema kooskõlas teiste poliitikavaldkondadega Euroopa Liidus. sest see kõik on ju ainult osa suuremast tervikust, suuremast tervikust, millega tuleb tagada eurooplaste parem elu ja et me saavutaksime Lissaboni lepingus paika pandud eesmärgid. meil on seega vaja ühendada see, mida meie siin teeme, sellega, millised on keskkonnakaitsemeetmed, et kliimamuutuste vastase võitluse meetmed, transpordipoliitika meetmed. nagu öeldud, see on osa tervikust ja energiapoliitika on osa tervikust ja energiapoliitikast osa moodustab veel taristu ja taristu reformimine. Need energiapoliitika prioriteedid on tegelikult Euroopa Liidus juba aastaid olemas aga nüüd on meil vaja leida uus planeerimismudel, sellepärast et vana kukkus läbi. meil tuleb praegusest olukorrast välja tulla. ja mis on siis meie uue poliitika eesmärgiks? meil on väga selged eesmärgid paika pandud. Äh, energia jagamine intelligentsete nutikate võrkude kaudu ja ma tahaksin viidata siin kontseptsioonile, mis meil juba olemas on, nimelt nutikate linnade kontseptsioon. see tähendab seda, et meil on äh, linnad, kus kaitstakse keskkonda ja meil on vaja ka energia säästmise poliitikat nendes linnades nii et tegemist on väga tähtsa poliitikavaldkonnaga ja see tähendab seda, et kõik Euroopa Liidu erinevad valitsustasandid peavad olema kaasatud, sealhulgas ka kohaliku omavalitsuse tasand. sellepärast, et kohalikud omavalitsused äh, me unustame tihti kohalikud omavalitsused oma töös siin Brüsselis, seda ka gaasiallikate ja teiste energiaallikate jagamisel esiteks tuleb vähendada sõltuvust äh, välistest energiaallikatest ning tuleks lõpetada ka energia saartega. Need on kaks peamist põhimõtet, millest peame juhinduma uutes mehhanismides energia planeerimises. nüüd ähm, selleks tuleb lükata käima see, mida komisjon nimetab energiakoridorideks ja teiseks veel ka see, mida nimetatakse Euroopale huvi pakkuvateks projektideks. Need projektid on erilise tähtsusega, sest et siin peame, paneme paika kriteeriumid ja ka kriteeriumite tähtsuse järjekorra siis, kui me määrame kindlaks, millised on need projektid, mis Euroopa Liidule erilist huvi pakuvad. ja siin tahaksin äh, öelda mõned hoiatussõnad komisjonile, nimelt peame täpselt äh, sõnastama need kriteeriumid. Nende kriteeriumite defineerimine on loomulikult väga oluline ja kujuneb veelgi olulisemaks järgmiste kuude jooksul me räägime siin energia säästmisest, energia kasutusest, juba olemasolevate infrastruktuuride kasutamisest. Neid kriteeriume võib olla veel palju teisigi, aga kutsun üles komisjoni liikmeid ja kolleege selles rohkem edasi liikuma, loomulikult on seda juba ka tehtud, aga komisjon peab tähelepanelikumalt seda küsimust uurima. nüüd üks teema, mis on väga oluline siis, kui me defineerime energiapoliitikat ning ka prioriteete, on litsentside, sertifikaatide, lubade küsimus. seda kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis, loomulikult on see väga keeruline, sest et siseriiklikud õigused on väga erinevad, lisaks sellele on tegemist ka poliitikaga, kus Euroopa Liidul alati pädevust ei ole, aga siiski peame pingutama, sest et tegemist on suure tähtsusega probleemiga, sest et need projektid justkui lahjenduvad ära aja jooksul. sest et siin sekkuvad väga erineva taseme äh, võimuorganid, kohalikud omavalitsused, äh, regioonide valitsused äh, ja siis ka riiklik tase nii et siin peavad need, peavad olema defineeritud väga selged ajaperioodid. peame vaatama, mida saame teha ära, tuginedes Euroopa Liidu õigusaktidel selleks, et mõjutada siseriiklikku õigust. kõige olulisemad on siin mõned elemendid, esiteks tähtajad või eh, ajaperioodid, mille jooksul peab projekti ellu rakendama. ja teiseks kui nüüd kohalikud võimuorganid midagi ei tee, et mida siis teha. mina olen nõus selle ühissüsteemiga, see on loomulikult väga hea idee, aga siin on siiski omad ohud. nimelt, kuidas mõjutab see piiriüleseid menetlusi, kui äh, on tegemist vaid üheainsa riigiga, siis saab seda ühissüsteemi kasutada, aga kui tegemist on juba piiriüleste projektidega, siis sama süsteemi enam ellu rakendada ei saa nii et äh, seda tuleb veel täpsemalt kaaluda. nüüd loomulikult äh, tuleb ähm, järgida ka subsidiaarsuse põhimõtet, mis on üks aluspõhimõtteid meie Euroopa Liidus. ja nüüd neljandaks äh, tuleb kuulata ära kohalikud inimesed. väga oluline on see, et inimesed tunneks, et ka nemad on seotud nende projektidega. sest et äh, kodanikuühiskonna ühendused võivad osutuda suureks takistuseks nendes projektides, nad võivad need lausa hävitada, nii et seega ongi väga oluline, et kohalikud elanikud kaasataks projektideks, projektidesse juba äh, projektide sünnihetkel. Neile selgitatakse ära kõik erinevad tehnilised alternatiivid ja et neil on võimalus ka nende kohta sõna võtta. kindlasti Euroopa Liidus oleme selles osas äh, oluliselt edasi liikunud, ei ole tõsi, et Euroopa kodanikud äh, on jäänud täiesti kõrvale suurtest projektidest, vastupidi, Euroopa Liidus on väga palju selle jaoks just nimelt ära tehtud. aga ükskõik, kui palju me seda küsimust ka rõhutaksime, ikka on sellest alati vähem. nüüd äh, raportis räägin sellest, et põhimõtteliselt on tegemist erarahastamisega, ehk siis kes tarbib, see maksab, aga ei saa ka täielikult kõrvale jätta avalikku rahastamist. sest et võib ju olla tegemist projektidega, mis rahaliselt ei ole niivõrd tasuvad, aga poliitiliselt või avaliku huvist, avalikust huvist lähtudes on need äh, väga head. nüüd mis saab piiriüleste projektide rahastamisega, kes neid rahastab ja kuidas äh, see võlg nii-öelda jaotub? sest et rahastamisprobleemidest enditest äh, olulisem on veel see, mida nõuavad energiasektori osalised, et nimelt on vaja konkreetset rahastamisraamistikku. kõige problemaatilisem on see, et seadusandlust muudetakse täiesti ettearvamatult ja äh, energiasektori ettevõtetele on see lausa surmav. nii et on vaja ühtset raamistikku selleks, et saaks üldse edasi areneda ning et lahendada ka rahastamisprobleemid. minu arvamus on raportis olemas ja loomulikult olen valmis täpsustama kõike seda, mis seal kirjas on või äh, ka parandama või ühesõnaga tegema kõike seda vastavalt sellele, mis teie välja käite. nüüd lõpetuseks tahaksin öelda, et töö teiste fraktsioonide raportööridega oli väga hea tegemist oli äh, väga sõbraliku koostööga ja samal ajal ka väga viljaka koostööga ja loodan, et jätkame oma tööd samamoodi. suur aitäh, härra esimees! suur tänu! meil tuleb kella vaadata, sellepärast oleksin tänulik, kui sõnavõtjad väga pikalt ei räägiks meil on eelmise korra kõnelejate nimekiri, nii et kõigepealt saavad sõna need, kes eelmine kord veel ei saanud, sest me lubasime neile. ja siis variraportöörid. seega proua Kularska-Popinska. aitäh, ma ei oodanud üldse seda, et veel mäletad, et meil oli ka eelmisest arutelust jäänud sõnavõtt tootjaid, aga üks asi, millega me peaksime arvestama oma raportis ja mida mainis ka raportöör ja mida ka teised raportöörid mainivad, on need kriteeriumid, mille alusel projektid välja valitakse. see on kindlasti üks asi, millega me tööd jätkame. me peaksime erilist tähelepanu pöörama sellele, et kõik need krite-, äh, kõik need projektid, mida hakatakse ellu rakendama, täidaksid vähemalt kaks kriteeriumi, sellepärast et on väga palju selliseid äh, projekte, kus on üks kriteerium äh, täidetud, aga me peaksime toetama eelkõige neid, mis täidavad kaks-kolm kriteeriumit. peaksime samuti pöörama tähelepanu Euroopa projekti määratlusele. komisjon on rääkinud sellest, et Nord Stream oli Euroopa projekt aga Euroopa rahastamist sellele vaja ei oleks läinud. et küsimus eh, tõstatub siis, eh, mil määral ta ikkagi on europrojekt, ma usun, et komisjon pidas silmas seda, et see projekt tagab meile tarnekindluse, aga see on üheks kriteeriumiks, nii et võib-olla me peaksime lähemalt vaatlema ikkagi, mis, mida tähendab Euroopa projekt ja millist eh, kvaliteeti me silmas peame ja ka kvantiteedi küsimusi. teine asi, mida me peame vaatama, on rahastamine minu arvamus on siin selline, et me ei peaks uusi instrumente hakkama looma või ellu rakendama, sellepärast et uute instrumentide loomine tähendab, et meil läheb vaja aega, hinnangut, katsetamist ning taali-, taoliste protsesside läbiviimiseks on vaja natukene aega. meie aga peame oma taristute osas kiireloomuliselt käituma ja seega ma arvan, peaksime kasutama juba olemasolevaid instrumente nagu ühtekuuluvusfond. kolmandaks kui te räägite üle-euroopalistest võrgustikest, siis peetakse silmas enamasti uute ühenduste väljatöötamist, uute teede loomist, see on muidugi tähtis, aga kui me tahame, et meie süsteem oleks äh, ühtne, siis me peame silm, peaksime silmas pidama ka nende Euroopa-üleste äh, võrkude uuendamist, mis on oma elutsükli lõpule jõudmas ja peatselt ei ole need enam operatiivsed ning äh, neid ei saa enam kasutada üle-euroopalises võrgustikus. kokkuvõtteks ma usun, on väga hea, et me äh, Põhjamere projektide peale mõtleme, aga ärgem unustagem ka neid riike, kus äh, taristu ja eriti just elektri osas ei ole veel piisavalt välja arenenud, võib-olla ei ole nad äh, ka kõige asjakohasemad. selliseid piirkondi on väga palju Euroopas, kus taolisi ühendusi veel üldse ei ole, aitäh. Vidal Quadras. kolleeg Vidal Quadras, palun. suur tänu. tegemist on väga olulise raportiga sest et komisjon, Euroopa Parlament ning Euroopa Liidu institutsioonid laiemalt, äh, kõikides neis töötame juba üle kümne aasta selleks, et töötada välja liberaliseerinud, tõhus ja integreerunud energiaturg, mis mõjutaks positiivselt meie konkurentsivõimet ja ka kodanike elatustaset oleme tegelenud äh, õisusaktide loomisega, teinud seda väga ambitsioonikalt ja tänane raport täidab ühe tühimiku. nimelt, kui seda tühimikku ei täideta, siis tegelikult kõik ülejäänud töö on täiesti tühja jooksnud sest et võime ju tulla välja järjestikuste energia siseturu pakettidega ja võime teha kõike, mida tahame ja planeerida mida iganes selleks, et meie energiaturg oleks tõhusam, aga kui meil ei ole konkreetset füüsilist infrastruktuurilist alust, siis äh, kõik ülejäänu on lihtsalt äh, paljas jutt. ja seega täna räägime olulisest teemast oma Euroopa sisese energiaturu eesmärkide saavutamisel. kõik see, mida täna on öeldud, on väga õige. raportöör rääkis oma raporti sisust ja ma olen ka ise täheldanud, et tema soovid on tõesti need, mida ta väljendas, töö variraportööridega oli samuti väga hea härra esimees, komisjon on meile töötanud välja dokumendi, mis on heaks lähtepunktiks. Ala-, alati see nii ei ole. juhtub teinekord, et komisjon äh, toob meile siin äh, midagi, mis äh, meist on veidi kaugel. aga seekord on selles osas kõik hästi, tegemist on lähenemisega, mis meie arvates on see õige ja kus on võetud arvesse kõiki kõige olulisemaid elemente. nüüd lähme juba konkreetsemate küsimuste juurde. raportöör viitas äh, lubade väljastamisele või litsenseerimise küsimusele tegemist on väga keerulise protsessiga, kui me räägime siin piiriülestest situatsioonidest, ühesõnaga siis, kui kaasatud on mitu liikmesriiki. raportöör kutsus ka üles tegutsema Euroopa Liidu tasemel selleks, et selliseid menetlusi lihtsustada. see loomulikult ei ole lihtne, aga siiski meil on kasutada instrumente mis võimaldavad meil selles valdkonnas ka edasi liikuda, nii et kasutagem neid äh, nii, nagu raportis on ette välja öeldud. kus on siin kõige suuremad raskused? ikka selles, et investorite vaatenurgast on üks konkreetne projekt äh, üsna vähe huvipakkuv. ja mida meie sellises olukorras tegema peame? me saame siseriiklikult äh, tariifimääradega teha nii, et me ei takistaks äh, investoreid investeerimast. hetkel reguleeritakse tariife nii, et äh, projektid kaotavad igasuguse majandusliku väärtuse energia tarbimise hind ei saa olla väiksem kui energia tootmise ja jaotamise hind. nii et kui üks projekt on äh, rahaliselt äh, täiesti huvipakkuv, siis ärgem rikkugem seda ära mingisuguste õigusaktidega, mis äh, on täielikus vastuolus majandusloogikaga nüüd hea energiainfrastruktuuri poliitika nõuab seda, et me rakendame täielikult ellu juba olemasolevat äh, õigusaktide pakte, sealhulgas ka gaasijaotusvõrkude mm, õigusakte. Need õigusaktid on täiesti möödapääsmatud siis, kui me soovime energiapoliitika osas midagi ära teha. ja komisjon peab seega väga täpselt jälgima seda, kas siseri-, kas siseriiklikult neid õigusakte ellu rakendataks ja kui seda ei tehta, siis tuleb alustada vastavaid rikkumismenetlusi. nüüd äh, härra esimees, kahtlemata peab kokkuvõttes kõik see konkretiseeruma läbi prioriteetsete infrastruktuuride. Need on infrastruktuurid, mis on olulised ähm, varustuskindluse vaatenurgast ning samuti selleks, et võidelda kliimamuutuse vastu. võib juhtuda, et on vaja äh, sel juhul kasutada ka avalikku raha, sest et majanduslikult ei pruugi need projektid olla piisavalt äh, tulusad. nii et enne, kui me projektide nimekirja hakkame vaatama, võime paika panna ka kriteeriumid ja ka raportöör rääkis sellest, nimelt juba ette peavad paigas olema kriteeriumid, mille osas oleme kõik nõus, näiteks energia saarte, saartele lõpu tegemine, kui üks riik sõltub absoluutselt ühest ja samast energiaallikast, siis on ju täiesti loogiline, et ehitatakse sellised infrastruktuurid, mis selle riigi isolatsioonist välja tooks. niisiis peab soodo-, soodsalt suhtuma nendesse infrastruktuuridesse, mis soodustavad ka mm, regioonisisest äh, koostööd, sellele viitas ka mm, härra Zosa Wagner nii et kui kõigepealt on kriteeriumid paigas, siis äh, kõik ülejäänu on juba hoopis lihtsam. härra esimees, äh, seega on meil teha palju tööd, oleme üsna edukalt startinud ja härra Susa Wagner võib loota minu täielikule koostööle selleks, et tulemused oleksid positiivsed, aitäh! suur tänu, kallid kolleegid, väike vihje teile, aeg, aeg, aeg! me hakkame nüüd aega mõõtma, nii et te nüüd näete väga täs-, täpselt enda ees, kaua te rääkinud olete ja kui meil nüüd ei õnnestu lühemalt neid sõnavõtte pidada, siis ei saa kõik sõna, kaks minutit ja kõigepealt kolleeg Kaarins, palun. Eh, aitäh, härra esimees ma pean nõustuma nende kõnelejatega, kes äh, siiani on sõna võtnud. ma olen töödokumendiga tutvunud ja tahaksin keskenduda ühele teemale. härra Vidal Quadras ka lõpetas selle teemaga. nimelt, selleks, et taristuid ehitada, siis on ilmselge, et äh, seda on vaja ilma ühiste energiataristuteta me ei saa ühisturgu edendada Euroopas ning me teame kõik, miks see on ka kasuks Euroopa tarbijatele. raskuseks on siin see, et osad projektid äriliselt on elujõulised ning investorite meelitamine ei ole keerukas. kui ka piiriülesed tariifiküsimused leiavad lahendamist, aga teised projektid jällegi, mis koheselt ei ole tulusad, äh, vajavad riigi raha. ja siin tõstatubki küsimus, millised on need projektid, mis riigi raha vajavad ja millised äh, sellest välja jäävad. ma olen veendunud, et kõik arendajad kindlasti oleksid huvitatud sellest, et mingil määralgi riigi raha saada, et investeerimise kulusid enda osas vähendada. seega ma ei tea, kas oleks vaja nüüd hakata seda sellisteks väikesteks jupikeks lõigata, aga kuuendal leheküljel on kirjas, et selleks, et vältida äh, võimalikke äh, probleeme, mis tekivad rahaliste vahendite jaotamisega liiga paljude projektide vahel, on vaja leida õige metoodika ma arvan, et äh, me võib-olla projektide nimekirja ei saanud koostada sellest, aga meil oleks vaja väga selge kriteeriumi meto-, metoodika osas, ja sellest tuleks ära määrata ka, millised projektid saavad äh, riigi raha ja millised mitte. ma arvan, et see on küll suureks väljakutseks, aga me peame sellele keskenduma, aitäh. suur tänu ja nüüd kolleeg Riera Madurell, palun. <clears throat> suur aitäh, härra esimees, ka mina tahaksin äh, avaldada tunnustust raportööri poolt tehtud tööle ja ma olen nõus äh, tema lähenemisega üldiselt. ma piirduksin siin lihtsalt paari mõtteavaldusega. raportöör ja ka härra Vidal Quadras selgitasid meile seda, et energiasaared peavad kaduma. tahaksin siin aga ühe konkreetse küsimuse esitada ma arvan, et raportis tuleks üle korrata Euroopa Liidu poolt võetud kohustus kümne protsendi osas, eh, võimekuse puhul, ühenduste osas, mida Barcelona ülemkogul eh, kinnitati. ma usun, et eh, see eesmärk peab olema samavõrd oluline kui kaks tuhat kahekümne strateegia eesmärk, mis puudutab kahekümne protsendi energiatõhususeni jõudmist ja kahekümne protsendi taastuvate energiaallikate kasutamist siin ei saa lootma jääda ainult liikmesriikide heale tahtele energiataristute loomisel, meil on vaja muidki kriteeriume kui lihtsalt ärilised. meil on olemas arenguprogrammid kümne aasta kohta ja alates eelmise aasta juunist oleme me näinud, et tegelikult ei ole piisavalt koordineerimist, piisavalt koostööd ning eh, meil ei ole ka ühtset nägemust Euroopas kogu tervikust. rohkem sellest ei räägiks, sellepärast et kolleegid juba sellest rääkisid. nüüd rahastamisest. gaasiinfrastruktuuride rahastamine peab põhinema turupõhimõtetel. selles osas olen raportööriga nõus. miljard eurot on vaja selleks, et neid võrgustikke arendada ja ilmselt turg sellise summaga hakkama ei saa, isegi kui õigusraamistik on stabiilne. seega on vaja suurendada vahendeid, mis on kasutada Euroopa Liidu eelarves, et rahastada neid Euroopale huvipakkuvaid projekte, mis on jäänud seisma rahastamisprobleemide tõttu. ja nüüd ähm, ka viide tarbijatele, ikka ja jälle öeldakse, et me ei saa infrastruktuuridesse rahastada, sellepärast et see tõstab äh, energia hinda. me kõik teame, et infrastruktuuri maksumus on tegelikult vaid osa, väga väike osa lõpphinnast. minu kodumaal moodustab see alla kümne protsendi gaasi hinnast ja rohkem ühendusi, rohkem infrastruktuuri tähendab, et ka turud on integreeritumad ning seega konkurentsivõimelisemad, mis äh, loomulikult viib ka selleni, et äh, hind alaneb. ja see loomulikult toob kasu tarbijatele. ja lõpetuseks, härra esimees, tahan üle korrata selle, et teen äh, endiselt väga tihedat koostööd raportööriga, suur aitäh, härra esimees! lihtsalt teile informatsiooniks, meil on kümme kõnelejat ja enne kella kümmet oleks meil vaja tegelikult läbi vaadata veel ka järgmine päevakorrapunkt ja järgmisena kolleeg Šadov. suur aitäh! ma ütlen ausalt, et äh, raportööri töö ja koostöö on olnud suurepärased. kuus märkust. esiteks me toetame raportööri suhtumist selles osas, mis puudutab äh, energiataristute äh, kõnelemist aastal kaks tuhat viiskümmend, ma arvan, et on igati arukas, et kui meil on kahe tuhande viiekümnendaks aastaks seatud kasvuhoonegaaside vähendamise osas eesmärgid kaheksakümne, üheksakümne protsendi osas ning äh, ei oleks arukas, kui meil ei oleks ka energiataristute osas eesmärke. teiseks Äh, raportöör räägib energia kokkuhoiust äh, ning on loonud siin ka taristute hierarhia nii-öelda. seda arutelu me oleme juba pidanud ning raportöör korraldas samuti Euroopa Komisjoniga koosoleku, kus arutati mudelit, äh, millest komisjon oma töös lähtub me teame, et me räägime potentsiaalselt saja neljakümnest miljardist äh, investeeritavast eurost, aga kui on veel teisigi, aga meil on ka teisigi energiamudeleid, mille kohaselt, kui me kokkuhoidu investeeriksime, siis me võiksime piirduda seitsmekümne miljardi euroga. Te näete, et siin on äh, väga tõsiseid küsimusi nii investeerimise kui ka energiamudeli osas ja omalt poolt ma teeksin siiski ettepaneku, et meie komisjon pöörduks ametlikult Euroopa Komisjoni poole ja seda selleks, et ka energia teekaart äh, ja kõik muud projektid, mida praegu välja arutatakse, et nende üle käiksid arutelud, äh, mis puudutaksid ka energiamudelit ja mida kasutatakse, sellepärast et ei ole normaalne, et niivõrd tõsistes küsimustes äh, tegelikult komisjon surub meile peale ühe mudeli ning mingisuguseid teisi võimalusi üldse ei kaalutagi. edasi, see, milliseid taristuid tuleks toetada prioriteetselt, jah, muidugi mõista energiakoridoride osas on teatud prioriteedid, kuid ka teatud koridorid on võib-olla prioriteedid, prioriteetsed. meie jaoks on kolm kiireloomulist küsimust, kolm prioriteeti. esmalt muidugi äh, supervõrgustiku äh, prioriteet, äh, ma arvan, et siin tuleb ka Põhjameri ühendada kogu Euroopa mm, võrgustikuga. samuti Ida-Lääne koridor gaasi osas äh, ka see on väga oluline just äh, ida-lääne solidaarsuse osas ning äh, kolmandaks, sellest juba räägiti, äh, isoleeritud, eraldiseisvate võr-, piirkondade probleem muidugi mõistame, tahame, et see projekt kiiresti edasi areneks, aga kui me ei ole kohalike elanikkonnaga neid projekte läbi arutanud, siis võib juhtuda, et need projektid lihtsalt lükatakse tagasi. seega me peame ka samuti kohalikul tasandil konsulteerima ja viiendaks väga lühidalt. siin me ei räägi üldse süsinikulekkest, see on aga väga oluline teema, sellepärast et see võib olla seotud ka võrgustike arenguga ning äh, energiatootmise üleviimisega Euroopa Liidust välja, nii et seda punkti tuleb samuti arutada ja lõpetuseks ma leian, et äh, pildigaasi osas äh, ma arvan, et me peaksime samuti vaatama, kas ta sobib siia raportisse või mitte, ma leian, et see on täiesti mürgine gaas ning keskkonna seisukohast on see ohtlik, samuti territoorium, äh, territoriaalarengu osast äh, ning selle kestlikkuse mm, võimekus on ka nullilähedane, potentsiaal on nullilähedane, nii et ma tahaksin, et see küsimus jääks üldse välja neist aruteludest, enne kui me sellega tõsiselt hakkame tegelema. jah nii, nüüd on selge, et kõik sõna ei saa, kui me niimoodi jätkame. kolleeg Valean, palun. suur tänu, härra esimees, üritan teha võimalikult kiiresti. ma olen liberaalide variraportöör, aga üritan lühidalt teha. kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle väga kasuliku ja laiapõhjalise dokumendi eest ja ma leian, et komisjoni energiapaketi ambitsioonid on päris suured, mis on minu arvates väga hea. mõned äh, märkused, kui me räägime infrastruktuuri investeeringutest ja planeerimisest, siis me peame mõtlema aastale kaks tuhat viis, aastal kaks tuhat viiskümmend ja me peaksime komisjoni üles kutsuma, et see kahe tuhande viiekümnenda aasta teekava oleks tõesti ka järjekindel ja kooskõlas kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega. teiseks, äh, see majanduslik taust. meil on vaja mõelda energiasegule selleks, et äh, kasutatakse ainult selliseid energiaallikaid, mis on ka moraalselt vastuvõetavad. siis projektide suurus. ma arvan, et selle asemel, et äh, väga suurte summade eurode investeerimisele suurtesse projektidesse peaksime me keskenduma väiksematele ja tõhusamatele projektidele, millega on tõesti võimalik väga kiiresti midagi saavutada meil on vaja väga selgeid kriteeriumeid nende projektide jaoks, mida me läbi vaatame. ja veel rahastamise aspekt. turg komisjon on ette pannud turupõhise lähenemise, millega mina päris nõus ei ole, meil on vaja uus rahastamisvahendit ja me peaksime mõtlema europrojekti võlakirjadele, peaksime mõtlema Euroopa Investeerimispangaga koostööle selleks, et investeerida taristutesse, minu arvates oleks see lahenduseks ja viimane punkt, olen nõus kõikide eelnevate kõnelejatega, kes toonitasid, et meie jaoks on väga tähtis äh, Äh, see, et me peaksime loa andmismenetluses olema auahnemad ja me peaksime tõesti prioriteetideks kuulutama äh, piiriülesed projektid ja jätkaksin siis, kui meil jälle rohkem aega on. suur tänu ja kolleeg Šimanski, palun. suur tänu, härra esimees. mina üritasin, üritan veel kord seda teatist lugeda, mis äh, meile esitati ma arvan, et me võime teha teatud märkusi. me ei saa võrkude loomist äh, ühendada ainult alternatiivsete energiaallikatega sellel on väga palju ka vaja mõelda sellele, kuidas me kasutaksime ära praegu juba olemasolevaid riiklikke võrgustikke. ühisturg peab ka muutuma palju tõhusamaks väga paljudes valdkondades Euroopa Liidus. nii et meil on tegelikult terve rida kriteeriume, mida edasi arendada. siis äh, riikidevahelised ühendused, kuidas me saame energiavarustuskindlust tagada või ka ühisturgu paremini äh, tagada, kui me ei mõtle just nendele kriteeriumitele. jah, otse loomulikult kõige tähtsamaks küsimuseks on õigete prioriteetide valimine ja mõelda sellele, mis on tõesti Euroopa huvides. ma olen veendunud, et turg turg saab hakkama teatud investeeringutega ja seetõttu peaksime me Euroopa Liidu fondide kaudu toetama ainult neid projekte, mis täidavad meile poolt paika pandud kriteeriumid. selleks võivad olla alternatiivsed energiaallikad, miks mitte, aga me peaksime mõtlema ka energiavarustuskindluse peale ja selle peale, et meil oleks võimalikult palju erinevaid allikaid ja me ei peaks mõtlema mitte ainult energia transportimise peale, vaid ka erinevatele ressursiallikatele ja meil on väga tähtis mõelda ka põhja ja lõuna ühendamisele. Poola gaasiterminalidest kuni Horvaatia gaasiterminalideni. ilma selleta meil ei ole võimalik äh, tagada parimate lahenduste toimimist äh, turgudel, sellepärast et meil ei ole praktilisi lahendusi ja me ei saa rääkida gaasi ühisturust. siis äh, keldigaasi puhul selle puhul peaksime me mõtlema ka keskkonna aspektidele. vaadake ka tuumaenergiat, kui me oleksime tuumaenergiasse suhtunud niimoodi nagu täna, siis me tänapäeval tuumaenergiat ei kasutaks. nii et ähm, energiasegu saavutamine nõuab riiklikke toetusi ja peale selle ka korralikku juriidilist raamistikku selleks, et administratiivsed ähm, administratiivne pool ja bürokraatia ei halvaks seda. me ei peaks mõtlema mitte ainult rahavoogudele, vaid ka selle peale, et meil on vaja korralikku õigusloomet selle küsimuse lahendamiseks. suur tänu ja kolleeg Baltšiitis, palun suur aitäh, härra esimees! tahaksin tänada raportööri väga kõikehõlmava dokumendi eest ja ma loodan, et tulevikus äh, osutub see kasulikumaks kui äh, muud poliitikad, äh, mis meil on olnud Euroopa-üleste võrgustike osas, sellepärast et siiani vajalikke tulemusi saavutatud ei ole, need on olnud liiga paindumatud ja killustatud tihti on liiga palju detailidesse laskutud. muidugi mõista tegevuskava tulevikuks peab olema selge ja komisjon peab ka rakendamist kontrollima eraldiseisvate projektide puhul. ma leian, et ka mis puudutab energiasaari, kõik siin on õige, samuti taristute arendamise idee on õige, tegemist on Euroopa huvide, mitte liikmesriikide huvidega. samuti toetan seda, et pööratakse tähelepanu taastuvate energiaallikate kasutamisel tuleviku energiapoliitikas, ma arvan, et komisjon peaks välja arvutama selle, kui palju läheb maksma tuumaenergia praegu. seda mitte ainult ülesehitus ja tööshoiukulude osas, vaid samuti, mis puudutab jääkmeid, mis tekivad ning mis jäävad siia kümneteks tuhandeks aastateks. ma usun, et see raport on uuenduslik ja aitab kaasa tulevaste energiapoliitikate väljatöötamisele. suur tänu, äh, kolleeg Malitšenovitš. suur aitäh. ma nõustun täiel määral eelmise kõnelejaga. see dokument tundub, ei pööra piisavalt tähelepanu tulevastele äh, koridoridele. veteldatud maagaasi osakaal tuleviku energiatarbimises on väga oluline, ma arvan, et äh, ka komisjon on välja toonud, et ühtegi äh, energiaallikat ei tohiks diskrimineerida ning ma arvan, see puudutab Äh, ka konventsionaalseid ja mittekonventsionaalseid kaasa. härra Šimanski ütles, et siin ei tohi mingit diskrimineerimist olla, sest et Euroopa võib-olla tulevikus taolist gaasi hakkab kasutama. meil on kuuskümmend viis miljardit äh, Äh, kaevanduses äh, igal aastal Ameerika Ühendriikides ning äh, samuti ka Euroopas tegeletakse sellega, ma arvan, et oleks kasulik sellele pikem pilk heita. proua Tikka. aitäh, härra esimees, proua Tikau. ma tahaksin omalt poolt tänada raportööri raporti eest ning äh, ma leian, et arutelu Euroopa energiapoliitika üle peaks samuti käsitlema solidaarsusklausli rakendamist, mis tuleneb Lissaboni leppest. kui üks äh, riik satub energiakriisi, siis need teised peaksid teda abistama. energia peab olema juurdepääsetav ka kõikidele Euroopa kodanikele, kolmkümmend protsenti Äh, perekondade tuludest praegu äh, lihtsalt äh, läheb energiaarvete kinnimaksmiseks. ma arvan, et on väga oluline ikkagi, et kodanikud saaksid energiat kasutada. mis puudutab aga solidaarsusklauslit, siis liikmesriikide vahel peavad olema ühendused ning samuti need võrgustikud peavad olema arukad. meil on vaja kahesaja miljardi eurolist investeeringut ligikaudu, et seda kõike tagada ja seega on vaja leida ka vastavad rahalised vahendid. ma leian samuti, et me peaksime prioriteetselt käsitlema just energiatõhusust ning samuti peaksime vaatlema taastuvate tuumaenergiaallikate kasutamist. tuumaenergial on siin ka oma roll mängida. mis puudutab elektrisõidukeid, siis äh, ma arvan, et siin on ka väga tähtis kasutada kohalikul ja regionaalsel tasandil taastuvaid energiaallikaid. ja lõpetuseks tahaksin ütelda, et maapiirkondades on erivajadused energia vallas ja ma arvan, et maapiirkondades on parem, kergem ära kasutada taastuvaid energiaallikaid ning ka need äh, võrgustikud, mis on maapiirkondades, tuleks kaasata Euroopa-ülestesse võrgustikesse. kui me töötame välja finantsraamistiku ning struktuurifondide alast dokumenti, siis me peame tagama, et energiatõhusus on samuti kaasatud neisse dokumentidesse ja me peame samuti äh, pöörama suurt tähelepanu maapiirkondade energiavajadusele tahaksin esitada küsimuse ka komisjoni esindajale. on olemas pakett, milles nähti ette investeeringud järgnevaks kümneks aastaks. ma tahaksin teada, kui kaugele nende investeeringutega nüüdseks jõutud on, aitäh. kolleegin Hall. kolleeg Hall. Thank you um,. I'd like to thank the raport. aitäh, ma tahaksin tänada raportööri tänase esitluse eest. minul on kolm märkust. esmalt Äh, raportöör rääkis arukatest linnadest ja energiatõhususest ja proua Tikau samuti mainis seda ja ma leian, et see on väga oluline, kui me räägime taristu vajadusi, me peame sellisel juhul arvestama ka energiatõhususe meetmete, meetmeid. selle kohta on ka uurimus äh, mis puudutab siis kahekümneprotsendilist energiatõhusust ja veel teiseks eh, kriteeriumid, mida on ka päris paljud juba maininud. ma arvan, et prioriteediks on see, et meil ei ole energiasaari, aga sellisel juhul oleks väga hea, kui eh, kriteeriumide hulka kuuluks ka see, kuivõrd olulise koha on elektri, elekter eh, omandanud ja võib-olla elektriküsimus peabki olema prioriteetne võrreldes teisi energiaallikaid. ja lõpetuseks lubade küsimus. ma tervitan seda, et lubade küsimusele pööratakse niivõrd suurt tähelepanu ja räägitakse harmoneerimise vajadusest. ainus ettevaatusele kutsuv aspekt siin on see, et me peame tagama, et me räägime siin harmoneerimise maksimumtasemest. nii et neis riikides, kus kõik liigub kiiresti praegu, ei tek-, tohiks tekkida soovi aeglasemalt äh, ei tohiks tekkida soovi aeglasemalt edasi liikuda lihtsalt nende harmoneerimismäärade tõttu. aga igastahes hindan kõrgelt seda, mida raportöör on ütelnud. kolleeg Kiirek, palun Dziękuję bardzo. <clears throat> Tak przysłuchuję się tej dyskusji. Suur tänu, härra esimees. Ma olen kuulanud siin seda meie arutelu ja mul on härra Suusa Wagnerist kahju, sest praegu on olukord selline, nagu advokaadile antakse ülesanne äh, auto valmis ehitada mulle tundub, et me vaatame seda asja vale nurga alt. Euroopa Komisjon on asja enda jaoks väga lihtsaks teinud. ma ei usu, et äh, advokaat oleks võimeline välja töötama optimaalsel tasandil Euroopa võrgustikud esiteks, meil oleks vaja kõigepealt ühist Euroopa kontseptsiooni ja pärast seda saame me alles rääkida sellest, milliseid äh, õiguslikke koormaid me peaksime vältima, kui me soovime teha ettepanekuid liikmesriikide õigusloomele ma soovin teile kõigile kõike head, aga ma ei usu, et meil ei ole võimalik suurepärast optimaalset plaani esitada ja on täiesti kindel, et kogu see asi lõpeb fiaskoga. olen samal ajal pro-, nõus proua Bobinska ja härra Kvadrasega. meil on piisavalt äh, õigusloomet, nüüd meil on vaja konkreetseid projekte ja nüüd kolleeg Katse Markakis soovis viimasena sõna saada ja siis veel komisjon ja terve päevakorrapunkt. suur tänu, härra esimees, teen hästi kiiresti. kõigepealt tahaksin rääkida rahastamisest, sellepärast et tuleb paika panna see küsimus ja ma tahaksin kolleeg Zosa Wagnerile äh, veel kord äh, südamele panna, et ta võtaks need innovatiivsed meetmed äh, sisse need äh, tõukefondide rahastud, äh, tõukefondide rahad ja siis see, mida ütles kolleeg Valean, et me peaksime kaasama ka investeerimispanga. väga tähtis on ka see, et meil oleksid äh, projekti võlakirjad, mis siis millalgi ka investeeringu ära tasuksid siis tuleb meil keskenduda veel ka äh, siseturule ja erinevatele sõlmedele. aga väga vähe on siin räägitud ladustamisest. meil ei ole võimalik oma kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärke täita, kui me ei keskendu alternatiivsetele energiaallikatele, eriti äh, salve, energia salvestamisele ja meil ei ole võimalik ka vältida energiasaari, härra Vidal Quadras, kui me midagi selles suunas ära ei tee, nii et siin tuleb meil tõesti kasutada rahastamisvahendeid ka selles suunas. suur tänu! hästi lühidalt, kolleeg Kavaljo soovis veel sõna saada, palun. suur tänu, härra esimees. meil on tegemist väga tähtsa projektiga kogu Euroopa Liidu jaoks ja seepärast on ka väga tähtis äh, raportööriga koostööd teha ja mõelda sellele, kuidas äh, seda küsimust siduda Euroopa Liidu eelarvega. nii nagu mõned kolleegid juba eelnevalt ütlesid, meil on tegemist väga kompleksse seadusandlusega ja nüüd tuleks meil mõelda sellele, milliseid projekte meil on kasutada. me peame mõtlema siin elektrivõrkudele, gaasivõrkudele ja ka energia salvestamisvõimalustele ja väga raske on äh, saavutada alternatiivsete energiaallikate eesmärki. ehk et me peame keskenduma nii energiasaartega kui ka tõsiselt saartega. Euroopa Liidu äärealud, aladel asuvad regioonid on tõesti väga erakorralises olukorras, äh, kui me mõtleme nende energiaga varustamisele. nii et me tõesti peame arvestama ka energiasaarte energiaga varustamisega. ja tundub, et hästi lühidalt soovib ka komisjon sõna saada, härra Vinova, kas te soovite sõna saada? jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka kõikidele selle komisjoni liikmetele nende märkuste eest selles väga tähtsas arutelus Euroopa Liidu tulevaste taristute kohta energiavaldkonnas. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, sest tema on oma töödokumendis välja toonud kõik need tähtsad küsimused, mille üle tuleb aru pidada. ja me oleme tegelikult teadlikud sellest, et me peame tõesti kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele tähelepanu pöörama, eriti energiatõhususele ja ka energia siseturu sisseviimisele ning seejuures tuleb meil siis välja ka Äh, ülekandevõrkude süsteem välja töötada ja meil on vaja ka energiaregulaatorite koostööagentuuri töö üles võtta, mis arvatavasti saab siis alguse järgneval kuul. meil tuleb äh, välja töötada ka äh, tõeline Euroopa taristupoliitika, ma arvan, et kõik on sellega ka siin komisjonis ühel nõul. siin on mõned küsimused, mis meie jaoks on väga tähtsad. esiteks tuleb välja tuua seda, et meil on vaja paika panna korralikud kriteeriumid projektide väljavalimiseks ja ma arvan, et teie panus siinkohal oleks väga tähtis. me peaksime kriteeriumitega järjestama tähtsuse järgi, sest niimoodi on meil ainult võim-, ainult, sest ainult niimoodi on meil võimalik Euroopa huvisid paremini välja tuua. siis meil on vaja tõesti lubade andmisprotseduuri äh, kiirendada, me ei taha väärtuslikku aega ära kaotada see on tähtis ja see on seotud ka rahastamisega, sellepärast et mida kauem me ootame, seda kallimaks läheb meil see sidemete sõlmimine, nii et meil tuleb tõesti üheskoos leida lahendused. ja rahastamise puhul me tõesti sõltume turgudest tegemi- ja see tariifide paikapanemine regulatiivselt on lähenemine, millest me lähtume, kuid nagu siin juba öeldi, sellest ei piisa, kui me soovime energiavarustuskindlust tagada. meil on tõesti vaja turgu täielikult lõimida. nii et need on tõesti need küsimused, mille puhul me tervitame kõiki teie ettepanekuid mida siin täna välja toodi ja mis on ka tõesti väga kasulikud. kaks viimast punkti me tõesti peaksime keskenduma mudelitele, aga seda arutame me kahe tuhande viiekümnenda aasta teekava väljatöötamisel, nii et see ei ole selle arutelu osa ja mis puudutas meie oma ressursse ja nagu mittetraditsioonil-, traditsioonilise gaasi kasutamine, siis ma arvan, et see läheb kahe tuhande viiekümnendast aastast kaugemale, nii et selle pärast ei peaks võitlust pidama praegu. aga tõesti, me peame alati vaatama ka meie omadele ressurssidele, sest äh, see on see, mis meil on kasutada. suur tänu! suur tänu teie märkuste eest ja ootame juba tulevasi arutelusid siin komisjonis. suur tänu ka teile! ja ma väga palun nüüd vabandust, aga meil tuleb see päevakorrapunkt lõpetada ja järgmise päevakorrapunkti lükkame eh, edasi, kasut-, üritame selle läbi vaadata peale hääletust, meil tuleb kõigepealt hääletada. kas teil on kaasas oma hääletuskaardid? jah või ei või siiski mitte? klappi nicht? Nachmittag. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. kallid kolleegid, ma loodan, et te olete nüüd ähm, kõik kohal. kas te kuulete mind või me hakkame siin nüüd äh, meelelahutusprogrammi pidama? daamid ja härrad. It's possible that we can go kas on võimalik, et me saame nüüd alustada hääletustega? hästi, esimene punkt päevakorras on päevakorrapunkt number viis, mis puudutab äh, määruse number nelisada kuuskümmend murd kaks tuhat neli, millega luuakse Euroopa Võrgu ja Infoturbeamet muutmine seoses selle kestusega ja siin on ainult üks hääletus, kas ma võin teie käest küsida kohe lõpphääletus, kes on poolt? või kas seda tuleb teha elektrooniliselt? jah, me peame seda tegema elektrooniliselt, vabandust hääletus on alanud. Huh? aga see süsteem ei tööta, ütleb härra esimees. suurepärane, see ei tööta. Alessandra, ja vot nüüd sul tunni. Try. The vote is open. nii, proovime veel kord, hääletus on alanud. kas see töötab või mitte? Eh. teate mis? kes on poolt? kes on poolt, andke käega märku. no klaps? oot, kas nüüd töötab? Was denn jetzt? Ja, 41 für. 41 dafür. 41 poolt. Hääletus on lõppenud. And plus Miss Merkel. Plus proua Merkis. Stimme ich so beschlossen nii, kõik hääled kokku lootud nüüd ja kolleeg Pelleti raport, kes on nõus kompromissettepanekuga number üks, andke käega märku, kes on vastu, erapooletu vastu võetud kompromiss number seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nelikümmend kuus langeb ära, kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist langeb ära kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd üksteist ja seda koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, koos suulise ettepanekuga vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. langeb ära, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist koos suulise ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kes on poolt kas ma unustasin midagi ära? kakskümmend üks langeb ära. neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, langeb ära, langeb ära, langeb ära. nelikümmend neli ja kahes osas koos suulise muudatusettepanekuga esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kahe, kakskümmend kaheksa langeb ära, langeb ära, langeb ära, kolmkümmend viis, ei, siiski mitte, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse tuleb ka läbi hääletada, olgu. siis kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seega üks, mis siis nüüd veel? Nein, alles klar. Final vote, vote is open. selge lõpphääletus, hääletus on alanud, ruttu-ruttu, kes on poolt, hääletage, hääletus on alanud, aga süsteem ei tööta. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. suur tänu teile kõigile, palju õnne kõigile, kes on selle suure töö ära teinud. hääletus on lõppenud ja õnnitlen kõiki suure töö tegijaid. aga nüüd tõesti rahulikult, kallid kolleegid, vaikust ja rahu, palun. järgmine päevakorrapunkt, nimelt päevakorrapunkt number neli, börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad meil on aega. no we have done the village, we have done huh?. jah, uh, aga. kallid kolleegid, mul on väga kahju, aga me peame tõesti kiiresti edasi liikuma. nii, kas selle raporti kohta jaa, kõigepealt annan sõna ainult raportöörile Iva, Ivalu Kalfinile, teil on sõna, palun. palun ja palun rahu ja vaikust. suur aitäh ja kallid kolleegid This uh, draft regulation on uh, oh. uh, see resolutsiooni eelnõu uh, siis uh, käsitleb börsiväliseid tuletisinstrumente ja Euroopa Liit on võtnud siin kohustuse G kahekümne kohtumisel ja osapooled otsustasid siis laiendada finantsturgude määrust ja tagada seeläbi läbipaistlev süsteem. see määrus eh, juba on eh, ellu viidud eh, Ameerika Ühendriikides Euroopa Liidus see veel ei ole, seda Euroopa Komisjon on seda laiendanud, läbi viinud detailsed ka avalikud konsultatsioonid ning eelnõu siis ongi öö, Äh, väga suure töö tulemuseks miks meie komisjon sellega tegeleb ja ma tahaksin, et te pööraksite erilist tähelepanu just sellele teemale. asjad on nii, et kui me räägime tuletisinstrumentidest ja muudest sarnastest finantsinstrumentidest, siis neid ei kasutata mitte ainult finantsasutuste poolt, vaid ka muude asutuste ja ettevõtete poolt. ja meie komisjon ja ka meie esimees palusid seega siis, et me koostaksime arvamuse. siin on mitmeid erinevaid aspekte, mis on seotud ettevõtetega, mis töötavad energia, äh, gaasi, nafta, metalli, elektri ja muu kaubitsemisega ning äh, siin kasutatakse tule, äh, ka tuletisinstrumente äritegevuses. tuletisinstrumentide tagavad siin olemasolevad kaubad. samuti Äh, suured ettevõtted, väga erinevad ettevõtted kasutavad tulemusinstrumente selleks, et erinevatest finantsriskidest äh, üle saada, mis neil siis oma tegevuses tekivad. Äh, kas neid kasutatakse ka finantsilistel eesmärkidel või siis erinevatel turgudel tegemist ei ole ainult spekulatiivsete vahenditega ja neid ei kasutata mitte ainult selliste ettevõtete poolt äh, mis oleksid äh, finantsasutused. tihtilugu kasutatakse neid ka teiste ettevõtete poolt, äh, sellega kaasnevad süsteemsed riskid ja see on tekitanud probleeme ka reguleerijatele, nii et meie tahame nüüd keskenduda just Äh, mitte finantsasutuste tegevusele ja tarbijate tegevusele. sotsiaaldemokraatide fraktsioonis eile toimus väga huvipakkuv kuulamine, kus räägiti just energia äh, tööstuse esindajate ja ka tarbijaliitude äh, esindustega ning neil oli oma selge arvamus selle eelnõu kohta. ma arvan, et eelnõu üritab luua suuremat läbipaistvust, vähendada riske, aga kui me räägime sellistest ettevõtetest, mis ei ole finantsettevõtted, siis tuleb leida õige tasakaal meie regulats-, määruse vahel, mis oleks hea ja toimiv, ja nende ettevõtete võimekuse vahel kasutada erinevaid instrumente, mille abil nad saavad vähendada riske, mis tekivad nende tavalises igapäevases tegevuses. seega, meie komisjoni seisukohalt vaadates on tegemist resolutsiooni eelnõuga, kus meie peame tagama õige tasakaalu ühelt poolt läbipaistvuse vahel ja teisalt siis eh, ettevõtete suutlikkuse vahel, ka väikeettevõtete suutlikkuse vahel taolisi instrumente kasutada. ma olen teinud ette, mitmeid ettepanekuid. Eh, tähtaeg eh, on läbi Äh, tähtaeg on pikendatud, vabandust, nii et äh, meil peaks olema veel natukene aega arutada seda dokumenti, enne kui oma arvamuse esitame siis äh, EKON komitee, komisjonile, mis on vastutav. tahaksin peatuda teatud muudatusettepanekutele, mida olen ise välja pakkunud. tahan, et menetlused oleksid selgemad, mõningaid määratlusi on vaja paremini selgitada, järelevalve peab olema läbipaistvam ja ettenähtavam ettevõtete jaoks. tuleb vältida nii-öelda kliiringu šokke ehk siis eh, kui väikeettevõtted peavad kliiringu eh, läbi viima, siis sellega kaasnevad lisakulud tihtilugu, nii et me peame kuidagi pehmendama seda olukorda, nii et eh, väiksemad mängijad turult üldse välja ei jääks. ning samuti olen teinud ettepanekuid, mis puudutavad lihtsustamist menetluste osas, eriti on see mõeldud neile ettevõtetele, mis ei ole finantsettevõtted ja üleliigne reguleerimine tegelikult äh, tähendab, et sellega kaasnevad suuremad kulud. ja see kajastub lõpuks ka tarbijahindades ja see on siis minu ettepanekute ja muudatuste mm, põhimõte ning ma ootan suure huviga teie ettepanekuid samuti. tundub küll, et tegemist on väga tehnilise teemaga, aga tegelikult käsitleb see väga tundlikke teemasid, kaupu ning samas pakub see võimalust ka tarbijatele näha, mis see turgudel toimub, Äh, ning äh, parandab konkurentsivõimet ja võimaldab tarbijatel suuremat survet hindadele avaldada. lisaks sellele ka reguleerijad saavad seeläbi suuremad võimalused Euroopa äh, turu järelevalveameti osas äh,. see amet saab nüüd äh, rohkem sekkuda ning äh, tegeleda rohkem riskihinnanguga ning seda me peame igati toetama, aitäh! darf mich bedanken, Herr Kalfin, für diese präzise Einführung. suur tänu selle väga selge sissejuhatuse eest ja nüüd saavad sõna kolleegid ja kõigepealt härra Benson. aitäh, ma tahaksin esmalt tänada härra Kalfinit selle väga hea töö eest ma üldiselt tervitan komisjoni ettepanekut, sellepärast et on ilmselge, et on vaja regulaarid, reguleerida nende äh, Äh, finantsasutuste tegevust, kes põhjustasid finantskriisi, aga ma leian, et on äh, vajalik äh, tunnustada seda, et samad vahendid ei sobi kõikide tööstuste jaoks. erinevatel tööstustel on erinevad riskiprofiilid ja nad kasutavad ka tuletisinstrumente erinevatel eesmärkidel. energiaga kauplevate ettevõtete puhul kasutatakse tuletisinstrumente eelkõige just riskide vähendamiseks, mis ning nende jaoks tähendab tõhus riskihaldus seda, et läbi tuletisinstrumente ähm, äh, reguleeritakse hinnataset. ma kardan, et sellel ettepanekul võib olla negatiivne tagajärg energiaturule ning äh, võib mõjutada ka e-, energiaturu tõhusust, integreeritud energiaturu tõhusust Euroopas, ma olen väga rahul sellega, et meie komisjon oma arvamuse koostab ja seeläbi me tagame, et energiaturg ei hakka kannatama liigse reguleerimise all. ma ei usu, et energiaettevõtted võivad äh, põhjustada süsteemseid riske ning äh, mis võiksid viia finantskriisini. Äh, kui me räägime börsivälistest tuletisinstrumentidest, siis me ei taha, et äh, tekiks liigne koormus äh, reguleerimisega. härra Kalvin, teie olete teinud väga häid ettepanekuid läbi muudatusettepanekute börsiväliste tulestusinstrumentide määruse kohta ja ma näen, äh, et, et sa arvestad samuti energiaettevõtetega. ma Äh, usun, et meie ettepanekud saavad ainult parandada ähm, seda eelnõud. samas on vaja teatud olulisi teemasid äh, ka meie poolt käsitleda, siin ma pean silmas kliiringu äh, küsimust ning seda tütarettevõtete vahel tihtilugu ettevõtete osas, mis puudutab mittefinantsasutusi, kasutatakse just nimelt tuletisinstrumente selleks, et kogu äh, suurettevõtte riske maandada, nii et äh, ma arvan, et siin oleks vaja välja tuua väga selged äh, eesmärgid. tegemist on ühe mm, finants, finantsturgude reguleerimise keskse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 ei arvesta energiaettevõtete vajadustega, siis äh, võib see mõjutada negatiivselt energiaettevõtete tulevast tegevust. kolleeg Valjan järgmisena. ma teen. suur tänu, härra esimees, tahan õnnitleda raportööri tema sissejuhatuse eest ja me tõesti ootame dokumenti, mille kallal edasi tööd teha. siin, mis on lisas välja toodud, tähendab seda, et meil on vaja ähm, läbipaistvusturgudel ja mul on väga hea meel, et komisjon on teinud konkreetsed ettepanekud just selles suunas. ma arvan, et meil on vaja tasakaalustatud lähenemist, ükski majandus ei saa õitseda, kui keegi ei julge riskida. investeerimisprojekt projektid äh, puhul on täiesti selge, et keegi peab riski võtma ja veel parem on, kui riski jagatakse. tuletisinstrumendid ongi ju selleks, et riski jagada või riskivõimalust jagada. seetõttu tuletusinstrumentide puhul peaks olema lubatud see, et nad kohandatakse vastavalt kasutajate vajadustele. kui aga riske müüakse börsiväliselt, siis on väga raske saada usaldusväärset informatsiooni turgude kohta ja nende kohta, kellele need instrumendid on muudetud ja turud võivad sattuda löögi alla. ja finantsturgude puhul on väga raske siis riske jagada. siis krediidiriski vahetustehnikud on eriti haavatavad äh, just äh, riski haldamise puhul meil on vaja erilist äh, ja spetsiifilist informatsiooni, mida omavad ainult pangad. kriis tõi väga selgelt välja, kuidas tuletusinstrumendid ja krediidiriski vahetusinstrumendid äh, mõjutavad äh, olukorda ja võivad seda halvemuse poole viia, näitasid, et meil on vaja järelevalvet börsiväliste tuletisinstrumentide puhul meil ei olnud piisavalt informatsiooni ja regulaatoritel oli väga raske riske hinnata ja välja töötada süsteemi, millega keskenduda kõige suurematele riskidele ja millega aidata tagada finantsstabiilsust. nii et süsteemsete riskide puhul on meil kaks tähtsat äh, punkti. meil peaks olema teabekogumispunkt, tagamaks äh, turgude tõhusust ja läbipaistvust ja teiseks äh, on meil vaja kliirimist ja kesksed osapooled äh, puhul on väga tähtis vastaspoole ja operatiivrisk. see, mis siin öeldi erinevuste kohta energiaturgudel ja energiatööstuses ma arvan, et me peame vahet tegema erinevatel sektoritel. seda kulude tõttu on täiesti selge, et äh, meil tuleb tegemist doominoefektidega ja turud võivad lõhki minna jah, ähm, börsivälised tuletisinstrumendid võivad endaga kaasa tuua riski, mida ei ole vaja võtta seetõttu meil on vaja ka spetsiifilistele vajadustele kohandatud börsiväliseid tulistus, tuletusinstrumente selleks, et vähendada riske. meil tõesti tuleb mõelda ka sellele, kuidas õigustada väga kõrgeid äh, kindlustustasusid. meil on vaja mõelda ka sellele, kuidas turgusid reguleerida, samal ajal aga säilitada teatud paindlikkus. Damit... Äh, suur tänu, sellega on kõik, kes sõna soovisid, sõna saanud, ma ei tea, kas Ivalo Kalfin soovib veel kord sõna saada? ei? palun, härra Kalfin. Uh, jah, aitäh ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes äh, võtsid äh, sõna selles küsimuses ja ma arvan, et me kõik mõtleme samas suunas. ja ma usun, et äh, lõpptulemusena saab meie arvamus olema väga hea. aitäh! ganz, ganz herzlichen Dankeschön und wir haben am zweiten März dann aitäh ja teisel märtsil siis on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ma usun, et nüüd on kõik detailid ka selgeks saanud, seega me oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja ma usun, et me võime edasi liikuda pärast väikest pausi kuulamisega. paar minutit pausi, et ümber korraldada kogu saalitöö König? Doch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf noch einmal alle ganz herzlich. nii, tervitan veel kord siin kõiki meie minikuulamisel. Te teate, et innovatsiooni küsimus on meie jaoks väga tähtsaks küsimuseks, sest me räägime siin Euroopa Liidu jätkusuutlikkusest ja tulevikuvõimalustest. minu vasakul käel istub kolleeg Merkis, aga täiesti juhuslikult on ta istunud minu vasakule käele. tema on vastutav raportöör selles küsimuses ja tema tegi ettepaneku, et me kutsuksime siia mõned eksperdid selleks, et veelgi targemaks saada. ja seepärast tervitan kõiki eksperte, kes meil siin täna juba kohale on jõudnud ja väikene palve teile kõigile mina ei tee mitte viis minutit oma sissejuhatust ja räägin kaks minutit. ja kui ka teie kõik saaksite viieteist minuti asemel kümme minutit rääkida, siis oleks kolleegidel võimalus ka küsimusi esitada. ja ma arvan, et äh, see oleks kõigi jaoks hea, nii et seepärast katsuge kõik natukene lühemalt rääkida, kui te kümne minutiga hakkama saaksite, oleks see suurepärane ja seega minu poolt kõik ja nüüd saab proua Merkis sõna selleks, et teha ka sissejuhatavad märkused Te peate seda. ma arvan, et sellele nupule siin tuleb vajutada, ütleb härra Roil. suur tänu, härra esimees. ma lihtsalt järgin teie eeskuju ja teen hästi lühidalt. meid kõiki huvitab innovatsiooni küsimus meil on nimelt ühine huvi just sotsiaalse innovatsiooni küsimuses ja selles, kuidas kasutada innovatsiooni kui mootorit selleks, et äh, liikuda edasi, muuta Euroopa Liitu konkurentsivõimelisemaks ja saavutada oma eesmärke. nii et ma ootan suure põnevusega ettekandeid ja küsimusi kolleegidelt ja ma loodan, et meil kujuneb siin väga elav arutelu selle kohta, kuidas innovatsiooni panna meie kasuks töötama. selle asemel, et pidada siin abstraktset arutelu, peaksime me rääkima konkreetselt tõesti selleks, mida on võimalik teha. ja äkki me saaksime arutada seda, kas ka eesmärkide püstitamine aitab innovatsiooni edasi viia suur,. suur-suur tänu, ütleb härra Roil. ja nüüd esimesena saab sõna doktor Peeter Kotel kes on juhtimisdirektor äh, Arco Consultis QTH Euroopa Liidu innovatsioonist ja palun, teil on sõna. Good morning! tere hommikust! Uh, it's a great honor. mul on väga suur au olla täna siin ja teiega oma tagasihoidlikuid mõtteid jagada äh, väikese keskmise suurusega ettevõtete rolli kohta Euroopa Liidu innovatsio-, Euroopa Liidus ja Innovatsiooniliidus. ma olen Peeter Kotal Arco Consultist ja mina praegu juhin kahte väikese keskmise suurusega ettevõtet. mul on väga kirju taust, ma olen akadeemik ülikoolidest, aga ma olen olnud ka juhtivdirektor rahvusvahelistes ettevõtetes ja ma olen väga optimistlik innovatsiooni osas. kui te lubate, siis ma jagaksin teiega täna oma mõtteid. kõigepealt paar sõna selle kohta, mida me teeme. nagu ma mainisin, äh, ma olen praegu kahes väikese keskmise suurusega ettevõttes äh, tegev. me oleme keskendunud äh, Äh, läbimurdetehnoloogiate arendamisele ja müügile. ja mida me mõtleme siis läbimurdetehnoloogiate puhul? tegemist on äh, tehnoloogiatega, mis äh, üleilmsetel turgudel ka läbi lööksid. näiteks siis, kui Ukraina presidenti mürgitati, siis teda hiljem raviti vastavalt meie patentidele või meetodiga, mille patent on meie käes. meid huvitab ka see, kuidas innovatsiooni muuta tootlikuks ja sellepärast oleme me välja töötamas tootliku innovatsiooni platvormi ja samamoodi töötame me välja innovatsioonistrateegiaid meie ärimudel on väga lihtne, meie jaoks on tähtis äh, suurendada era- ja avaliku sektori koostööd äh, ja me oleme välja töötanud Rahvusvahelise Innovatsioonikeskuse, me soovime innovatsiooniplatvormi, mis oleks tootlik ja me soovime välja töötada platvormi, millega aidata teisi ettevõtteid selleks, et nemad saaksid innovatsiooni enda edu kasuks ära kasutada. me, tegemist on edasiarenenud projektiga, edasi jõudnud projektiga, kuid meil on natukene rahastamisega probleeme vastupidiselt teistele programmidele selle nimetatud programmiga meil suuri rahastamisprobleeme ei ole, nii et tundub, et tõesti on võimalik edasi liikuda, tegemist on äh,, aga kui on tegemist äh, suure riskiga projektidega, siis on väga raske leida vahendeid. nüüd need VKE-d meie mõistame VKI-sid kui innovatsioonimootoreid, millega välja töötada uusi ideid. ja nendega on võimalik ületada kultuurilisi lõhesid äh, teadustöö ja tööstusettevõtete vahel. ja VKE-de puhul on tähtis, on see, et äh, nendega on võimalus äh, läbi viia ka kõrge riskiga projekte, lootes ka suurt kasumit. nii et sellele me oleme innovatsiooniketis ka keskendunud. me teame, et äh, valitsused pigem sooviksid läbi viia nullriskiga projekte, nii et selles suhtes on need VKE-d kõrge riskiga projektide jaoks nagu loodud ja meie jaoks on tähtis just äh, äriline tulemus, tihti ei ole sellistel ettevõtetel väga palju sisendeid. ja need VKE-d on väga ettevõtlikud ja koostööaltid äh, ja seda kogu innovatsiooniketis. lubage mul nüüd välja tuua meie põhilised väljakutsed ja võimalused. ja ka rääkida sellest, mis on kõikide innovatsiooni osapooltele tähtis. esiteks, rahastamisvahendid peaksid minema kaugemale kui teadus- ja arengutöö toetamine, ehk et juba loomisjärgus on väga tähtis rahastamisvahendite leidmine selleks, et innovatsiooniketti käima lükata. tegemist on rahastamisküsimusega ja järgnevad kõnelejad räägivad sellest pikemalt. siis veel üks väga tähtis punkt on mõelda sellele, kas meil on piisavalt läbimurde tehnoloogiat ja läbimurdvaid ettevõtteid. mina pole päris kindel nagu jällegi need läbimurdvad mõtted, nende puhul me mõtleme neid mõtteid, äh, millega oleks võimalik ettevõtteid muuta konkurentsivõimeid, millega võita turuosa ja millega tõesti turul läbi lüüa, sellepärast ongi tegemist nii-öelda läbimurdetehnoloogiatega, siis inimressurss Teid võib-olla üllatab see, et VKE-d tegelevad inimressursi küsimustega, kuid kui te vaatate turgudele, siis on väga raske leida kvalifitseeritud tööjõudu. ja väga raske on leida inimesi, kellel oleks teadmisi nii teaduste valdkonnast kui ka ettevõtlusest. nii et sellepärast on meil vaja uut põlvkonda, kes oleksid nii teadustöötajad kui ka ettevõtjad ja selleks, et innovatsioonikett toimiks, on meil vaja seda uut põlvkonda siis veel üks küsimus, mis muret avaldab, on äh, avaliku ja erasektori koostöö, partnerlused. tihti on selline koostöö lühiajaline ja põhineb äh, piiratud eelarvel ja nii kui eelarvevahendid on kasutatud, äh, partnerlus lõpeb ja see ei ole jätkusuutlik lähenemine, meil on vaja pikaajalisi partnerlussuhteid. ma arvan, et mul ei ole vaja mainida seda kompleksset ja killustatud äh, keskkonda, ähm, me oleme inimesed kõik ja meile meeldib komplekssus, keerulisus kuid meie arvates on see väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks äh, surmav, sellepärast et innovatsioon ise on juba väga kompleksne ja keeruline. ning kui seda keerulist äh, keskkonda veel keelustada, siis äh, teisteks ähm, kompleksseteks osadeks, siis see kohe kindlasti ei ole jätkusuutlik siin võib tuua näiteid tööstusprotsessidest. kui me vaatame positiivseid näiteid, siis me neid leiame alati, aga tihti protsessid kui sellised äh, lõhuvad innovatsiooniketi ja seega ei ole võimalik saavutada ka seda läbimurdeefekti siis järgmiseks äh, see, et äh, minnakse innovatsioonile, mis ei tooda kasumit. ehk kõik osapooled peavad tegema koostööd, kui nad soovivad olla edukad ja Euroopa Liidu rahastamisvahendid kohe kindlasti aitavad meil seda saavutada. meil on vaja rohkem ettevõtlikku vaimu ja ja me peaksime tõesti hindama seda, kui osapooled usuvad endasse, on valmis riske võtma ja on valmis ka tunnistama, et nad kukuvad läbi. nii et tõesti, innovatsioon on väga segane sõna ja sellepärast tuleb meil keskenduda tulemustele. nüüd selleks, et äh, kokku võtta, me peaksime keskenduma sellele, et ettevõtlik keskkond äh, aitaks meil innovatsiooni edasi arendada. läbimurde innovatsioon on ähm, konkurentsivõimeline üleilmsel ja meil on vaja Euroopa Liidu meetmeid ja pilootprojekte äh, selleks, et äh, toetada innovatsiooni. selleks, äh, üheks selliseks võimaluseks on Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Institutsioon ja ma arvan, et innovatsiooni tuleks vaadata kui ühte kunstiliiki, see on rohkem kui lihtsalt mingi töö tegemist, on visiooniga, missiooniga, seda ei saa sundida, reguleerida või kuidagi toota ja seda on võimalik äh, toita ainult Euroopa Liidu innovatsioonilise ökosüsteemi kaudu ja parimad äh, tiimid on need, kus on ka korralik juhtimine. suur tänu, härra Kottal ja järgmisena saab meil sõna Siemensi esindaja. Sehr geehrter Herr Reul, vielen Dank für die Einladung. Thank you very much for the invitation, uh, Ms. Merkis. Uh, thank you for having me here. Suur tänu, härra Roy, suur tänu, proua Merkis ma arvan, et äh, ma alustaksin enne innovatsiooni määratlemisega ning äh, minu definitsioon sarnaneb suhteliselt Peter Kotari omaga. me räägime alati sellest, et innovatsioonil on kaks aspekti, ühest küljest see, et meil on ideed, aga äh, teiseks aspektiks on see, et need ideed tuleb turule viia. ja selleks, et ideed turule edukad oleksid, Äh, siis äh, on vaja, et nad olevat äh, innovaatilised. seega innovatsioon tähendab siis ideid ja selle turule viimine. innovatsioon on selliste ettevõtete jaoks nagu Siemens väga oluline ja kui me räägime sellest, mis ettevõtteid eristavad, siis Siemens on alati rõhku pannud sellele, et me tahame olla innoveerivad pioneerid ning äh, seda äh, tööstusliku tootmise osas, energiasäästlikkuse osas, äh, tervishoiuteenuste pakkumise osas ning ka arukate taristusüsteemide osas, sest see ei ole midagi uut Siemensi jaoks, sest Siemens on olnud pioneeriks üle saja kuuekümne aasta oleme me eksisteerinud ning ma arvan, et kestlikkus on just see, mis on meie jaoks olnud ka väga oluliseks asjaks kestlikkus äh, paljude jaoks tähendab ainult seda, et me oleme keskkonnasõbralikud, kuid ma usun, et kui te tahate sada kuuskümmend aastat eksisteerida ettevõttena, siis lisaks sellele, et keskkonnasõbralikud olla ja lisaks sellele, et mitte liigselt keskkonda kahjustada, siis peab ka majanduslikult ja inimressursside osas olema äh, väga kestlik kui me räägime oma teadustööst, siis äh, me alati vaatame, millised äh, väljakutseid me soovime lahendada, siin ma räägin suurtest väljakutsetest, nagu me neid määratleme. ja ma tulen selle juurde hiljem ka tagasi. me näeme, et üha enam inimesi läheb elama linnadesse, kaks tuhat seitse oli esimeseks aastaks, kus äh, elas rohkem inimesi linnades kui maapiirkondades. seega linnastumine on üheks peamiseks trendiks, kuid see on ka üheks väljakutseks see on väljakutseks taristutele ning äh, samuti äh, logistika osas, transpordi osas, seega siis äh, me peame linnastumisega toime tulema. veel üheks trendiks või väljakutseks on demograafilised muutused, inimesed üha vananevad, see on üksikisikute seisukohalt hea, aga ühiskond teisalt on jällegi muutumas see tähendab seda, et meie tervishoiusüsteem muutub, ka meie mm, keskkonda tuleb äh, kohandada vanemate inimeste vajadustele. Äh, mingil ajal räägiti sellest, kas kliimamuutused toimuvad või mitte, nüüd äh, mingeid küsimusi enam selle kohta ei ole, aga nüüd tuleb vaadata seda, kuidas pehmendada kliimamõjudega kaasnevaid ohte, see on jällegi üheks väga suureks väljakutseks ja neljandaks üleilmastumine Äh, kui me äh, varem saime tegutseda ainult ühes kohas äh, kohalikul tasandil, siis nii see enam ei ole, me elame üleilmastunud maailmas, see on samamoodi nii tööstuste jaoks, ettevõtete jaoks, teadustöö jaoks, me peame arvestama mitte ainult oma naabritega, vaid peame koostööd tegema ka Aasias elavate inimestega, lõunaameeriklastega ja nii edasi, seega tegemist ei ole enam vana maailmaga, maailm on muutunud ja seda väga tõsiselt ma arvan, et selles maailmas on äärmiselt oluline, et me oleksime avatud. seega lähtume meie avatud innovatsiooni põhimõttest, see tähendab seda, et meie teadustöö äh, Siemensis äh, on toimumas, meil on üle kahe tuhande teadustöötaja nii Euroopas kui ka mujal maailmas. samas aga me teame ka, et väljaspool Siemensit on samuti väga arukaid inimesi ülikoolides, äh, teadusinstituutides, nii et meie sooviks on koostööd teha partnerluse alusel ka nende inimestega. nüüd aga ma jõuan selle juurde, eh, mis puudutab teadustööd Euroopa raamprogrammis ja ma tahaksin oma ettekandes sellele eeskätt keskenduda. Siemens nagu teisedki ettevõtted on üritanud selles raamprogrammis leida endale õigeid partnereid. rahastamine ei ole võtmeküsimuseks, vaid see on hädavajalik toetus. kui rahastust ei ole, siis sellisel juhul äh, mitte keegi ei hakka lihtsalt omast taskust seda kinni maksma, sellepärast et äh, üheks probleemiks on see, et Euroopa raam, äh, programmi raames töötamine toob endaga kaasa ka suuri kulusid. kui ettevõtted saavad vähem kui viiskümmend protsenti rahastust äh, selles osas, siis põhimõtteliselt me ei tule oma kuludega toime ja meil tekib alati probleeme, kui rahastus on alla viiekümne protsendi veel üks äh, teema, mida tahaksin käsitleda, on keerukus. me oleme loonud väga keeruka maailma üheskoos, see aga tähendab seda nüüd, et me peame kõvasti tööd tegema selle nimel, et seda keerukust vähendada. me peame keskenduma konkreetsetele teemadele ja ma arvan, et me peaksime nendele suurtele väljakutsetele keskenduma, millest ennist rääkisin ja muidugi võib arutada, kas siia võib midagi lisada või mitte, aga ma arvan, et fokusseeritud töö tegemine on miski, mis on äärmiselt oluline sellistele ettevõtetele nagu meie ja ma arvan, samuti paljudele teadusinstituutidele. jällegi teisalt meil on väga palju erinevaid tegevusi ja ka paralleelseid tegevusi, nii et ma tahaksin rõhutada seda, et meil on vaja vähem, aga laiemaid ja mõjukamaid algatusi. üheks näiteks siin äh, võiks olla see, et me räägime tuleviku internetist. ma usun, et see on väga oluline teema Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et vana internet töötati välja Ameerika Ühendriikides põhimõtteliselt, aga tuleviku internet, kus, kus liiguvad teenused, kaubad ja nii edasi. see tähendab seda, et meil on uued võimalused ja me peame kasutama seda suurt võimalust ära ning seeläbi uut maailma looma. ma arvan, et komisjon on sellest ka teadlik äh, ning äh, on hakanud selle küsimuse vastu ka äh, tul-, mm, huvi tundma, on loodud ka eraldi töörühm selleks, ETP-d, Euroopa tehnoloogiaprogrammid on endiselt olemas ning samuti on meil ka teenuste algatus äh, Äh, Euroopa tehnoloogiaplatvormi osas selles vallas, kus minagi olen juhatuses, nii et äh, väga palju algatusi on tehtud, vanad algatused äh, endiselt on ka olemas ja ma arvan, et tegemist on millegagi, milles meil on vaja juhiseid, vaadata, kuidas seda kõike koondada. ettevõtted toetavad kogu seda tegevust ja enamus neist toetavad mitte ainult ühte, peaaegu kõiki. ning Äh, kõik panevad rõhku sellele, et tuleb vähem keerukaid programme luua ja rohkem fokusseerida tegevust. Äh, veel üks küsimus, äh, kiire otsuste langetamine ja ellurakendamine. kui me räägime internetimaailmast, siis siin on kiirusel suur väärtus mõningatel juhtudel me suudame kiiresti tegutseda, teistel juhtudel jälle mitte piisavalt kiiresti. siin tahaksin rääkida ühest näitest Euroopa Tehnoloogia Instituudist. esmalt me arutasime seda küsimust president Barrosi, Barrosoga kahe tuhande kuuendal aastal ning äh, esimesed äh, üksused loodi kahe tuhande kümnendal aastal ning kaks tuhat üksteist plaanime me lõpuks ka tööle hakata. samas aga Äh, loodi Facebook äh, ja see on saanud domineerivaks maailmaks ning äh, iPad, iPad, iPhone on tekkinud ja Siemens on loonud samuti oma taastuvenergial põhineva ärisüsteemi, mis üha areneb, nii et Te näete, maailm on tõsiselt muutumas ja kui me liiga aeglaselt oma otsuseid vastu võtame, siis tihtilugu need otsused enam ei ole asjakohased Euroopa Tehnoloogia Instituudi osas me oleme, meil on hästi läinud, sellepärast et me oleme üritanud kokku viia teadustöö, ettevõtted ja äritegevuse, see mõte on endiselt kehtiv, nii et väga paljud toetavad seda mõtet ja see on meie tegevuse integreeritud osaks. veel üks teema, millest tahaks rääkida, on see, et ma leian, et me üha enam kontrollime asju, see tähendab seda, et teadustöö ei ole, ei ole piisavalt kesksel kohal, praegu me ning ei põhine usaldusel, me kulutame ühe euro teadustööle ja ühe euro selleks, et kontrollida, mis äh, selle teaduste vallas tehakse. ma arvan, et äh, kui me usalduse põhjal töötaksime ja usaldaksime neid inimesi, kes äh, oma raha ka investeerivad neisse projektidesse selleks, et midagi tõsist ette võtta, siis äh, see vähendaks meie kulusid, see ei tähenda seda, et me ei, ei tohiks midagi lõpuks kontrollida, aga küsimus on selles suhtes, mis või mis on tekkinud äh, raha kulutamise osas, ühest küljest äh, me kulutame teadustööle, teisalt sama palju ka kontrollile ja see peaks olema rohkem tasakaalus. kokkuvõtteks, me oleme õigel teel, aga me peame keerukust vähendama, kindlaks määrame oma prioriteedid, kiiremini tegutseme ning no, äh, usaldama oma tööd ning äh, tulemuslikkusele olema suunatud, aitäh! suur tänu! härra Ašats, tegemist oli väga huvitava ettevõt-, äh, ettekandega ja nüüd järgmisena saab sõna härra Žubli või Žublä, ma isegi ei tea, kuidas seda nime hääldada, tema esindab siin Euroopa Investeerimisfondi. Thank you, chairman um,. Um, thank you very much for your invitation. aitäh, suur tänu mind siia kutsumast ja mul on väga hea meel selle võimaluse üle siin olla ja rääkida oma tööst ja teile küsimustele vastata. kuivõrd ma olen väga distsiplineeritud, siis ma järgin instruktsioone ja kannan oma ettekande ette oma emakeeles minu eesmärgiks on täna jagada innovatsiooniprogrammi juhina teiega oma kogemust ja rääkida mõnest õppetunnist ja ma loodan, et ka panustada teie arutelusse. räägin kiiresti Euroopa Investeerimisfondist, me oleme finantsinstitutsioon ja me katame kogu finantseerimisahelat ettevõtete jaoks äh, algusest äh, kuni äh, garantiioperatsioonideni välja. me haldame ressursse, mis on meie kätte usaldatud Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Liidu poolt ja samuti ka regionaalpoliitika raames liikmesriikides härra, me oleme juba palju õppetunde saanud sellest, mida me oleme teinud ja püüame näha, kuidas tuleviku raames seda paremini parendada. seega on riskikapital meie peamiseks toimimisviisiks kahe tuhande kahe tuhande kümnendal aastal oleme suutnud koguda kaks miljardit eurot, nii et vähemalt üks kolmandiku äh, avalikust rahastusest. Need investeerijad, äh, äh, neid investeerijaid on vähe ja selle sektori rentaablus on suhteliselt väike, praegu on turud blokeeritud. see ei tähenda, et tehnoloogiaettevõtted, kes tahaksid riskikapitali rahastust, sest nad ei saa pankade rahastust, et nad, sellised ettevõtted oleksid kadunud, ei, kuid praegu on finantseerimisega probleeme. nii et seda sektorit tuleb finantseerida. juba kümme aastat, mis me oleme tegutsenud, oleme finantseerinud sada viitkümmet riskikapitalifondi ja me oleme ja kõige olulisem, me oleme suutnud startkapitali, stardikapitali just äh, rahastada. kuid äh, praegustes turutingimustes on meie sekkumine kuni viiskümmend protsenti fondidest, kuhu me investeerime. nii et praegu oleme investeerijatena äh,, avaliku rahastajana sõltuvad Euroopa Liidust, meie äh, peamiseks aktsionäriks on Euroopa Investeerimispank ja meie oleme turu ellujäämise jaoks väga olulised. mida me püüame nendes tingimustes siis äh, teha? me oleme püüdnud meie mudelit äh, arendada. Äh, kõigepealt oli meil klassikaline mudel ja investeerimisfondid, kuid meil on vähemalt viit, viiekümneprotsendilist erasektori rahastust vaja Ühendkuningriigis mujalgi oleme me koos avalike institutsioonidega töötanud selle nimel, et arendada edasi tehnoloogia rahastamist. praegu me üritame ühisettevõtteid üha enam edendada, seda ka koostöös tööstuse partneritega, me teeme koostööd äh, farmaatsiatööstusega näiteks ja samuti IKT vallas tahame koostööd arendada. me teeme väga aktiivselt koostööd ka liikmesriikides partneritega. Te olete võib-olla juba ka ülemkogu järeldustest näinud, et me üritame äh, luua intellektuaalomandi patenti, seda partnerluses äh, Prantsuse deposiitasutusega, äh, samuti, samuti äh, sama asutusega Saksamaal ja nii edasi, nii et me üritame leida uusi võimalusi, samuti edendame me tehnoloogia siirde valdkonda. ning üritame edendada siis äh, suhteid ühest küljest turu ja teisalt ülikoolide ja teaduskeskuste vahel me oleme neid erinevaid võimalusi katsetanud ja ma arvan, et tulevikus on vaja edasi liikuda, siin meil on vaja ka piisavalt paindlikke vahendeid selleks, et üha edasi liikuda ja üritada leida uusi viise selleks, et tegevust lihtsustada. tahaksin tuua ka ühe näite, mis puudutab tehnoloogiasiirde vallas tehtavat, tehtavaid algatusi, see puudutab väikeettevõtete tegevust, litsenseerimist, koostööleppeid ja spin-out'i. praegune programm, mis meil on ja mis piirdub VKE-dega, ei võimalda meil rahastada taolist äh, tegevust, sellepärast et litsenseerimist, seda me saame rahastada, aga sellest saavad kasu eelkõige just suurettevõtted praegu see ei vasta kriteeriumitele, tulen selle juurde lõpus veel tagasi, aga see valdkond on äärmiselt huvipakkuv, tuleb leida rahalisi vahendeid ning läbi, ning koostöös kohalike ülikoolidega tuleb luua sellised vahendid, mis võimaldavad turgu ja teadusmaailma kokku viia. Manchesteri ülikooliga koostöös oleme me rahastanud näiteks viimast Äh, füüsika Nobeli preemia laureaati ettevõtet, kes lõi oma ettevõtte. Need garantiid. tagatiste küsimus on samuti väga oluline meie tegevuses innovatsiooniprogrammi raames, mis lõpeb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, oleme me eraldanud kakssada kakskümmend miljardit eurot, millel on siis äh, sama suur äh, tagatis. vabandust, meil on olnud kahesaja kahekümne miljardi äh, eurone taga-, miljonine eurone tagatis, mis on katnud kolm koma kaheksa miljardi euro väärtuses riske VKE-dele. nii et see kõik on olnud stiimuliks, on optimaalselt kasutatud ära riigi raha ning see valdkond on samuti väga oluliseks valdkonnaks äh, koostöös äh, liikmesriikide partneritega. üheksakümnest ettevõttest, mida me oleme rahastanud, me leiame et, et viiskümmend protsenti on olnud innoveerivad ja ma pean ütlema, et äh, suur enamus kaheksakümmend protsenti ligikaudu äh, tegelikult omasid alla kümne töötaja, nii et te näete, et me oleme keskendunud just äh, VKE-dele, mis ei ole alati süsteemselt olnud innoveerivad. nüüd teadustööst, kuidas kahe tuhande kaheteist, kahe tuhande kolmeteist teistkümnendaks aastaks VKE-dele suunata äh, riski jagamisvahendid. me üritame vaadata, kuidas see instrument, mis on loodud, siis äh, kuidas sellest saaksid kasu eelkõige just äh, innovaatilised äh, VKE-d? me peame silmas pidama seda, et erinevalt praegusest vahendist, mis meil juba on, SIP siis äh, praegust vahendit, äh, uut, seda uut vahendit, äh, riskijagamise instrumenti on palju keerukam ellu viia, sellepärast et pankadel on oma poliitika VKE-dele. nüüd tuleb välja valida aga need VKE-d, mis on innovaatilised, see tähendab seda, et pankade dokumentides, kellega me oleme partnerlusi sõlminud, peame me välja valima kümme, viisteist või kakskümmend innovaatilist ettevõtet, ja tuleb ütelda, et meil on selliseid lepinguid väga paljude erinevate pankadega, nii et äh, me peame mm, minema neid ettevõtteid otsima pankadesse, neid karan-, neile tagatisi pakkuma seejärel, seda kõike on keerukas teha. see tähendab seda, et meie suhted pankadega peavad olema väga kaugele arenenud ja siin äh, tõstatub küsimus ka äh, kriteeriumitele vastavuse osas ja me peame olema üksmeelel selles osas, mis puudutab innovaatilisuse kriteeriumit. kui kriteeriumid selged ei ole ja neist kinni ei ole võimalik kinni pidada, siis Kontrollikoda võib otsustada, et pangad peavad rahalised vahendid tagasi maksma ja see omaks jällegi väga negatiivset mõju kogu sellele ettevõtmisele. nii et innovatsiooni definitsiooni selgus on siin esmatähtis. me muidugi oleme teadlikud sellest, et me ei saa läbi ilma selle VKE-dele suunatud äh, tagatismehhanismita kui me räägime sellistest küsimustest nagu keskkond, tööstus, kultuuritööstus või mis iganes, kui me räägime strateeg-, ja see on oluline, kui me räägime strateegilistest innovaatilistest valdkondadest Euroopa Liidu jaoks. nüüd mõningad õppetükid, õppetunnid meie tegevusest ja paar punkti veel, millel tahaksin pikemalt peatuda innovatsiooniprogrammi eh, lisandväärtus sõltub eh, paljuski geograafilisest asukohast, turutingimustest ja eelnevalt ei saa eh, seda ära määrata. väita seda, et programm peab automaatselt hõlmama piiriüleseid äh, algatusi, on liiga kitsendav nii riskikapitali osas kui me räägime uuest liikmesriigist näiteks kui on väga vähe riskikapitali ja kus äh, luuakse arengukapitali äh, rahastus, siis on tegemist juba äh, suure eduga. arenevatel turgudel, näiteks Prantsusmaal, Ühendkuningriigis peab raha sisenema tsüklisse palju kiiremalt. see lisandväärtus muutub ka ajaga näiteks eh, tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal kapitaliriski turg eh, tõmbas ligi kakskümmend miljonit eurot erainvestoritelt, siis eh, avalikku raha tuli väga varaselt kasutada. nüüd on neid aga kaks ja see jaguneb kogu turul ära. kui kolme aasta pärast jälle turg tõuseb, siis Euroopa lisandväärtus peab ka sellega kooskõlas olema. nii et ma arvan, et on vaja pidevalt jälgida seda, millised on turutingimused ja seeläbi kõige paremini ära kasutada mm, avalikku riigi raha ja see kehtib muuseas ka tagatiste osas. teiseks tahaksin rõhku panna äh, subsidiaarsusele ja sellele, et on vaja tihedat koostööd teha liikmesriikide partneritega see võimaldaks neil ka paremini tegutseda ja rohkem tegutseda. teatud valdkondades räägiksin kiiresti sellest patendi äh, äh algatusest, äh, mida me praegu arutame äh, deposiitasutustega. jaapanlastel on selline, korealastel on selline, ameeriklastel ka tegemist on strateegilise küsimusega ja üksinda ei ole võimalik sellega teha, vaid seda tegu, seda ellu viia, vaid siin tuleb partnerlus luua liikmesriikidega. investeerimisjuhised on ka üheks oluliseks aspektiks. Need tuleb luua, on äh, liiga ülbe väita, et me suudame kõik turuvajadused katta või kõik äh, kõik äh, puudujäägid katta niivõrd pika aja jooksul kui kümme aastat. Need suunised on mõeldud kümneks aastaks, nagu ma ütlesin, aga meil on vaja õiguslikku alust, mis võimaldab vastavalt vajadusele äh, ka vahendeid eraldada. me nägime, kuivõrd palju paindlikkust läheb vaja, kui kriis tekkis ning äh, juhised, mis meil olid, olid tegelikult ette nähtud aga ajaks, kui kriis ei ole, nii et tekkis suuri probleeme. lisaks sellele on vaja, et me peaksime silmas ka kõikide tegevuste üksteist täiendavust mida tehakse Euroopa rahastamise osas, meil on olemas endine SIB investeerimisprogramm, struktuurifondid, meil on ka Federi rahastu. ja siin me peame koos liikmesriikide eelarvetega kõike seda suhtestama, meil on ka Euroopa Investeerimispanga investeeringud ning samuti on vaja, et me suudaksime pakkuda tehnilist abi, kõik need erinevad aspektid peavad koostööd tegema ja see peaks olema peaaegu institutsionaliseeritud ja tuleb vaadata siis, kuidas erinevates piirkondades, regioonides nende koostööd kooskõlastada, vastasel juhul tekib dubleerimine ja see on kahjulik. nii et äh, see oli siis äh, see, mis, äh, millele tahtsin teie tähelepanu juhtida me tegeleme juba nende sihteesmärkidega, mis on meie jaoks olulised, nagu eh, tehnoloogiline siire, mm, intellektuaalne omand, algkapital riskikapitalifondid, äh, sihtmärgistatud tagatised, kas siis sektorite kaupa või äh, laiemalt. ja muidugi innovatsiooni osas on meil samuti vaja piisavalt laia definitsiooni, mis kataks ka sellised valdkonnad nagu sotsiaalne innovatsioon. seega me soovime endiselt äh, siin pioneeri rolli mängida, me ei taha mingitesse tsüklitesse langeda, vaid ennetada äh, turgudel toimuvat, äh, seda ja tahame suunata oma tegevuse VKE-dele, kuid me tahame, et meil oleks selline määratlus, äh, mis kataks ka teisi ettevõtteid, mis suurenevad ja mis võib-olla VKE-dest arenevad suuremateks ettevõteteks. finantsvahendite osas on samuti vaja teatud raamistikku, selleks oleks Euroopa patent. muidugi mõista on meil vaja ka maksureformi, mis äh, väldib topeltmaksustamist. nii et see oleks minu poolt kõik, suur aitäh! Bien, merci beaucoup, Monsieur Choulin. Cette aitäh äh, selle ettekande eest, see oli üsna keeruline, kuid äh, väga oluline on, et oleks rohkem innovatsiooni. suur tänu, meil on paar minutit vaja aega saada selleks, et meil on vaja masinas uued slaidid äh, laadida ja see võtab paar minutit aega, seetõttu ka üritan need paar minutit täita kui ettekanded on olemas ähm, ekraanil, siis jätkame kohe, aga oleme ajast väga hästi kinni pidanud, sellepärast et kõik külalised on üritanud äh, lühemalt rääkida, kui neile kõneaeg on antud ja see annab meile üüratu võimaluse kohe varsti hakata esitama küsimusi ja neile tarku vastuseid saada. kas oleme nüüd nii kaugel, ei siiski mitte. nii, järgmisena saab sõna härra Vasara ma loodan, et selle nime hääldasin nüüd õigesti välja. tema on Global Consulting Practice in Innovationi juht. ja saab ka kohe sõna, et oma ettekande pidada ja loodetavasti paari hetke pärast on see ettekanne meil siin ekraanil ka olemas. minut, minut, kolm minutit. Herzlich willkommen It's your turn. tere. So thank you first of all. aitäh. Äh, tahaksin teid kõiki tänada, et ma olen täna siia kutsutud, siia toredale üritusele mind kutsuti täna siin siia selleks, et, sest siin on see sõna pöör. Soomes olen olnud kaasatud innovatsiooni juba pikka aega, ma olen seda arendanud ja ma muidugi ei hakka teile soovitama, et tehke nii, nagu soomlased teevad alati. kuid tahaksin kõigepealt rääkida ressursitõhususest meid on Soomes viis miljonit, me elame põhjas, nii et me peame olema väga tõhusad. ja teiseks tahaksin rääkida öö, uuest innovatsiooniinstrumendist Shocks, mis puudutab klasterettevõtteid, mis koondab öö, ettevõtteid, kes saavad viiekümne protsendist rahastust valitsuselt. kuid šoks tähendab ka midagi muud, see tähendab äh, ka äh, kannatusi, nii et paljud meist on kindlasti lugenud äh, majanduslanguse erinevatest kujudest, kuid tegelikult on küsimus milleski muus küsimus on võib-olla ebajärjekindluses. ebajärjekindlus on väga ebameeldiv ja eriti siis, kui tugevad toimijad võivad tõepoolest äh, midagi muuta. me kindlasti ei saa äh, ennast äh, välja kaitsta majanduslangusest, kuid me saame innovatsiooni läbi viia, et edasisi majanduslanguseid vältida. ma püüdsin siin äh, teha äh, väga lihtsaid skemaatilisi slaide, nii et ma vabandan. nii et äh, kõigepealt siis kaitse ja ründestrateegia, kujutagem siin ette jääkaru, kes kaitseb oma territooriumi, siis on defragmenteerimine ja dereguleerimine, millest on samuti juba räägitud. nii et mingem siin sügavamale. kaitseründe strateegia. meil on tunne, et kui meil on tugev sektor, siis me peame seda veel tugevdama, kuid e, Euroopa kemikaalide sektor on maailmas juhtival kohal, kuid samal ajal on öö, haruldased maametallid muut-, muutumas prioriteediks ja sellele on vaja leida asendust. nii et siin tuleb vaadata laiemalt. uudishimu, kuidas tunda rohkem uudishimu selle asemel, et loorbetile puhkama jääda Äh, üks äh, piirkond on äh, meil väga arenenud, seal tahetakse kogu aeg teada, mis toimub ehm, ja me peaksime neid endale eeskujuks võtma. me peaksime aga arukalt toimima kopeerimisel. meil on tõepoolest kõige rohkem haritud inimesi, nii et me ei peaks äh, innoveerimist lõpetama, kuid me peaksime äh, välja uurima, mis on juba leiutatud. me peaksime nägema, millised on Euroopa tugevad punktid ja siis seda litsenseerima. me ei ole nii äh, targad, et me võiksime lubada endale uuesti ratta leiutamist, me peaksime selle litsenseerima ja on juba olemas äh, intellektuaalseid äh, ettevõtteid, mis sellega juba tegelevad. meil on aga Euroopas võimalus luua midagi, äh, leida midagi, siis litsenseerida ja siis seda levitada defragmenteerimine. siin mainiti juba palju akronüüme ja investeerimispank, Tehnoloogia Instituut, kuid mm, ma tahaksin teada, milline on Euroopa öö, äh, teadustegevuse laiem pilt, mida mida rohkem me tähtedega mängime, seda laiemaks kogu see supp läheb. meile meeldivad klastrid Soomes kuid äh, teoreetiliselt äh, toimub innovatsioon klastrite vahel ja me leiame tegelikult, et see tõepoolest niimoodi ongi ja me avastame, me oleme mõtlemas ka uue põlvkonna klastrite loomisele, mis meie arvates on väga hea. siin on ka päris konkreetseid näiteid, need erinevad šokid siis äh, biošokk, biošokk äh, ehk äh, arstid, keemikud, ka põllumajandusteadlased tulevad kokku selleks, et mõelda välja, kuidas toota kemikaale puidust. tegemist on täpselt asjaga, mis tundub alguses olevat võimatu, aga tundub, et see siiski toimib ja meie probleemiks on see, et tegemist on ei kellegi maaga, uudismaaga, keegi ei tea, mis seal täpselt toimub. aga ka ressursid on tähtsad. jah, kliima muutub, kuid me jällegi peaksime vaatama terviklikku pilti. vesi, biomass metallid, energia ja need ettevõtted, äh, millel on äh, süsinikustrateegia, need mingil hetkel avastavad, et neil on kvoodid ja et nende äriidee võib äh, lõhki minna me peaksime ka alternatiivsetest energiaallikatest maksimumi võtma, nagu näiteks biomassist. bio, biomassist on võimalik toota kemikaale, aga samamoodi ka aineid, mida kasutatakse toiduainetööstuses, äh, autotööstuses ja nii edasi. nüüd järgmine märksõna, dereguleerimine on üks väga tähtis äh, tehniline teaduslik küsimus, millele tuleb võimalikult kiiresti leida lahendus. meil on uurimismeeskonnad Euroopa Liidus, aga kas meil oleks võimalik üks väike projekt äh, paika panna paari kuuga? ma millegipärast kardan, et äh, seda ei ole võimalik teha ka kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel oli sarnaseid algatusi ja need toimisid, nii et sellest on praegu puudu. me peaksime ka kohandama oma eesmärkidele, me ei peaks võib-olla alati oma otsustel väga kannul püsima, vaid pigem selle, nendest taanduma, et asja kaugemalt vaadata. ja vahel tuleks vaadata ka niinimetatud orgusid. mulle tundub, et iga osa Euroopast tahab olla siis äh, mõni tähtis äh, tööstuskeskpunkt, äh, nagu näiteks Silicon Valley USA-s. aga me peaksime selleks, et jääda võimalikult lähedale üleilmsetele standarditele, need erinevad orud omavahel ühendama. seega meil on vaja innovatsioonivabandus, vabadust, kohandamist ja seda kõike siis selle kolme D mudeli raames. suur tänu. Teie, see kommentaar teie sõnavõtule oli see aplaus siin ja järgmisena saab sõna doktor Burton Lee, kes on äh, tegevdirektor, õppejõud ja ma tervitan teda järgmisena ning palun, teil on sõna oma ettekandeks. Everyone hear me? kõneleja räägib ilma mikrofonita. suur tänu, mul on väga suur au olla täna siin Euroopa Parlamendis, mul on hea meel, et te olete mind siia kutsunud ja ma tänan teid, et te annate Stanfordi ülikoolile siin võimaluse pidada ühe ettekande ja nüüd, kui tohib, ma jätkaksin inglise keeles, ütleb kõneleja. kas me saaksime panna need slaidid täisekraanile, ütleb kõneleja. suur tänu! räägin siis lühidalt Silicon Valley perspektiivist ja arendus, teadus-arendustegevuse kommertsial-, kommertsialiseerumisest. ja pärast seda vaatan uuesti läbi ettepanekud komisjoni jaoks, nii et mul on siin Euroopa tasandil äh, asjatundja äh, seisukoht. ja äh, oleme palju läbi rääkinud ka Taani, Eesti ja Soome esindajatega ja töötanud ka regionaalinnovatsiooni alal äh, ja töötanud riiklike terviseinstituutidega. ja mina vastutan Stanfordi ülikoolis äh, innovatsiooniprogrammi eest, ma olen seal ka õppejõud ja järgmisel nädalal on meil kaks külalisõppejõudu Itaaliast ja Tšehhi Vabariigist, me räägime äh, tehnoloogia siirdest ja need on äh, partnerid, kes meil on viimase kolme aasta jooksul Euroopas olnud, samuti ka äh, teiste riikidega, kust me oleme kutsunud äh, külalisrää-, kõnelejaid Norrast, Eestist ja ka mujalt, samuti ka oleme öö, olnud kontaktis Baski, Hispaania piirkonnaga ja Lyoni piirkonnaga Taani oli algusest peale üks meie partnereid ja seal on olnud erinevaid eksperte samuti on ka eh, ettevõtluspeadirektoraat eh, käinud meil kõnelemas, nii et eh, ma tahaksin rääkida konkreetsetest sidemetest Euroopa ja Silicon Valley vahel. kes, teie, kes te ei ole Silicon Valley's käinud, see on üsna suur piirkond San Francisco lahe ümber ja see on öö, elanike arvult öö, üsna väike, umbes kolm miljonit kuid äh, riskikapitali äh, poolest äh, moodustame kolmkümmend, nelikümmend protsenti riskiinvesteeringutest Ameerika Ühendriikides. Silicon Valley on innovatsioonikeskuseks maailmas, me juhime maailma uute finantsmudelite alal, uute ideede ja tehnoloogiate alal ja äh, aitame ettevõtetel laieneda kogu maailmas. paljud klastrid tulevad lõpuks Silicon Valley'sse, olgu siis tegemist valitsuste või ülikoolidega, et õppida uusi ideid, uusi tehnoloogiaid ja lõpuks jõuavad nad Stanfordi ülikooli, et näha, kuidas ka meie seda teeme. nii et meil on pidevalt külastajaid kõikjalt maailmast novembrikuus näiteks juhtisime, juhatasime viie päevast õpituba Shanghai piirkondliku valitsusega. me ehitame ja aitame ettevõtetel laieneda kogu maailmas kiiremini kui kõikjal, kui kuskil mujal maailmas, me loome uusi töökohti ja uusi tööstusi kiiremat kui mujal. me otsime uusi ideid, äh, mis puudutavad intellektuaalset omandit ja äh, uut innovatsiooni ja samuti töötame teadustegevusega, kõik see käib koos. ja enamikel juhtudel Äh, ja põhiliselt tulevad äh, esindajad ka Hiinast ja mujalt Aasiast meie juurde, et õppida uusi tehnoloogiaid, nii et äh, stra-, Silicon Valley on strateegiline piirkond Euroopa jaoks, mida Euroopa pealinnad siiski ei hinda. muidugi on suur emigrantide kontsentratsioon, hispaanlased, belglased, prantslased, taanlased, soomlased, rootslased, eestlased, kõik on Silicon Valley's, seal on, sinna on koondunud paljude riikide valitsuste tegevused ja seal on üha rohkem Euroopa investoreid ja ettevõtjaid põhiliselt sellepärast, et nad leiavad, et nad ei saa oma ettevõtet nii kiiresti laiendada Euroopas, kui nad saavad seda teha Californias. kuid muidu on meil ka öö, palju rahvusvahelisi öö, ettevõtteid, autotootjaid, IKT ettevõtteid, kuid öö, enamik Euroopa piirkondi siiski ei ole piisavalt kaasatud Silicon Valley'sse me ei näe peaaegu kunagi seal suuremaid Euroopa ülikoole. me küll teeme nendega koostööd, kuid need kontaktid on just suurte koolidega nagu Oxford, Cambridge, Šveitsi ülikoolid ja nii edasi, Müncheni tehnoloogiaülikool, Theo Delft Rootsi Chalmersi ülikool, nii et Stanfordi ja Berkeley suhted Euroopa ülikoolidega keskenduvad just Skandinaavia, Saksa ja Hollandi ülikoolidele ja harva näeme me seal teisi Euroopa ülikoole, kes tulevad Silicon Valley'sse, et neid suhteid arendada. see kehtib ka valitsuste organisatsioonide kohta toon välja mõned äh, erinevused Silicon Valley ja Euroopa vahel, äh, suhtumine äh, riski ja läbikukkumise suhtes, meie oleme väga leebed läbikukkumise suhtes, tegelikult me isegi toetame seda mis puudutab äh, juriidilist aspekti, siis äh, meil on äh, küllalt leebed pankrotiseadused, mis ei karista läbikukkumist, kuid samuti püüame ühendada töö ja eraelu, jagame väga avatult informatsiooni, me oleme väga optimistlikud, väga Ameerika moodi näeme me elu ja me leiame, et äh, Silicon Valley töötab kõige paremini avatud võrgustikuna. meil on paljud protsessid, äh, äriprotsessid, mis liiguvad palju kiiremini kui Euroopas ja mujal maailmas. meil on minimaalne valitsuse sekkumine, mis äh, on siiski mõnes osas oluline, eriti teadustegevuse rahastamisel meil on mitmed erinevad mudelid, riskikapitali mudelid, suured äh, turud, kõik äh, äh, on kriitilises massis kinni. me ehitame suuri võrgustikke, mis nõuab äh, väljastpoolt pidevalt uusi kontakte Aasiast, Euroopast ja mujalt. nii et see, sellepärast me näemegi nüüd, kuidas Brasiilia delegatsioonid tulevad üha tihedamini meile külla, Tšiilist samuti me hakkame, oleme nüüd hakanud nägema ka, kuidas Hiina, Korea, India esindajad tulevad meie juurde, palju on üliõpilasi Stanfordi ülikoolis sealt ja me tahaksime Euroopast strateegilist kaasatust, me arvame, et Euroopale on see väga oluline. meie toome kokku äh, riskikapitali ja vajalikud elemendid, et äh, aidata äh, kiiresti ettevõtetel areneda ja laieneda üle maailma. meil on ka ligipääs viim-, viimastele tehnoloogiatele, me õpetame välja paljusid Euroopa eksperte Äh, paljud äh, kolivad äh, Ameerika Ühendriikidesse ja siis pärast tagasi Euroopasse. me oleme mõnes mõttes ülemaailmse innovatsioonivõrgu keskuseks. nii et ma arvan, et Euroopa jaoks on Silicon Valley tähtsus tõusuteel me näeme pidevalt äh, uusi ettevõtteid, kes tulevad Silicon Valley'sse ja uurivad, kuidas äh, areneda näiteks Slovakkiast, Sloveeniast, Balkani riikidest äh, ja Eesti samuti arendab oma suhteid Silicon Valley'ga, nii et ma teen teile ettepaneku ähm, selgelt välja tuua, kuidas suhteid Silicon Valley'ga arendada ja põhilised äh, innovatsiooniprotsessid uute mudelite äh, vastuvõtmine, ma arvan, et Euroopa on siin jäänud teistest maha. ja mis puudutab äh, teadustegevuse kommertsialiseerumist, siis ma ei näe seda sidet siin, mida Euroopal oleks minu meelest vaja Äh, siin on väike kirjaviga, vabandan, ütleb kõneleja. kuid äh, äh, puhta teadustegevuse akadeemilise teadustegevuse ja äritegevuse vahel oleks just nagu sein, see on väga iidne suhtumine Euroopas ma muidugi ei ütle, et äh, kommertsialiseerumine on äh, igas FP seitsmes äh, võimalik, muidugi mitte, kuid äripotentsiaali peaks kindlasti kaaluma. Uh, view... ja võib-olla siis kaheksanda raamprogrammi raames sellega tegelema. ma arvan, et me oleme selgelt välja toonud need äh, etapid, mis on vajalikud äh, turule viimisel, toonsime nüüd ka konkreetseid näiteid, kus äh, varased, varane lähenemine on vajalik, siin on ära toodud nüüd laiaulatuslik raamistik, mis räägib teadustöö turule viimisest Te peate alustama esmalt äh, sellega, mis on need peamised sammud, mida tuleb äh, astuda. vasakul pool hallis kastis Te näete, et äh, esmalt on juttu teadustööst, mis tuleneb raamprogrammist kaheksa, seitse ja kaheksa ning seejärel on vaja laboratooriumites välja töötatud prototüübid ning siis tuleb neid hakata turgudele viima praegu seitsmenda raamprogrammi raames kõik need etapid äh, on äh, suhteliselt vähe levinud, äh, väga vähe on siin ette võetud intellektuaalomandiga tegeleda, samuti investoreid jälle piisavalt kaasatud, sellepärast et nemad võiksid näiteks uutele ettevõtetele just siin aidata kanda kinnitada. et esmaseks sammuks on teadustöö siis ning seejärel arusaamine, kuidas äh, FP seitse, FP kaheksa töötavad ning millised sammud tuleb seejärel astuda. Need kaks rohelist kasti, need ei ole praegu leidnud kohaldamist Euroopa Liidu raamprogrammides. mõningate näidete toomiseks konkreetseid näiteid, mida võiks astuda selleks, et olukorda parandada, võiks olla äh, turustamispotentsiaal üheks kriteeriumiks samuti valik äh, valiku küsimus on väga oluline, siia ei tohiks kaasata mitte ainult tehnikuid, vaid ka äriettevõttest ja akadeemilisest taustaga inimesi, ma arvan, et samuti on vaja parandada FP7 tulemuste osas, neid nähtavaks muuta, meil on vaja andmebaasi, kus oleks kõik intellektuaalomandi patendid ära toodud äh, väga keerukas on muidu aru saada, mis täpselt siin äh, toimub äh, intellektuaalne omandi osas. tuleb vaadata, kui palju on neid patente, kui palju on ettevõtteid, kui palju riskikapitali on ning kui palju töökohti on loodud, see kõik oleks ka väga oluline. see on muidugi ainult kavand, seda see ei kohaldu kõikidele projektidele, mõningate projektide puhul äh, turustamine ei ole üheks äh, Äh, eesmärgiks, aga mind isiklikult on äh, Euroopa Komisjonist äh, juhendatud niimoodi, et turustamise potentsiaali ei tohiks arvestada. ma usun, et aga sellega tegelikult te saete seda oksa, mille peal te istute, kui te ei arvesta turustamisega ka juba teadustöö etapis mina olen kosmosetööstuses, ma olen tuttav väga paljudega Euroopa kosmose äh, programmidega tuttav ning kosmose puhul on väga äh, huvipakkuv see, et ESA on loonud äh, taristu, mis on just mõeldud turustamisele. meil on olemas ka riskifondid ning seega oleks siin võimalik äh, kergem võrreldes teiste valdkondadega mm, eh, võrgustada eh, neid algatusi raamprogrammiga. võib-olla on ka teisi selliseid valdkondi, kus oleks võimalik eh, juba turustamisega arvestada ka FP7 projektide raames. innovatsiooni rahastamise kohta tahaksin ütelda ainult nii palju, et ma olen tutvunud äh, ka erinevate poliitiliste dokumentidega, mida on ka komisjon koondanud, koostanud ning ma leian, et on väga hästi tehtud ning kindlasti saate sealt väga palju head nõu. kokkuvõtvalt, ma arvan, et siin on veel paar teemat, mis väärivad meie tähelepanu. ma olen töötanud ka Iirimaal nendes küsimustes, ma usun, et me peaksime vaatama innovatsiooni uutele valdkondadele, me peaksime Äh, vaatama, kas on võimalik otseselt toetada ka ettevõtlust üliõpilaste seas, samuti tuleb arvestada ülikoolireformiga, see on suureks probleemiks. me peame nüüd üle liikuma innovatsioonilisele lähenemisele, see on suureks väljakutseks absoluutselt kõikjal, väga palju on räägitud Euroopa Innovatsioonikeskusest, nii-öelda Euroopa Silicon Valley loomisest, ma olen aru saanud, et seda on kõvasti toetatud ja mina tahaksin äh, pöörduda teie poole ja ütelda, et äh, tõesti, need on kasulikud sammud. ja lõpetuseks, me tegutseme, aga meil ei ole piisavalt andmeid, me ei tea täpselt, äh, kuivõrd suur on olnud Silicon Valley mõju siin töökohtade loomisele, minu teadmised ei ole piisavad, enne on vaja tegelikult ikkagi tõsiseid uuringuid selle kohta, aitäh suur tänu, härra Lii, suur tänu. tegemist oli üüratu koguse informatsiooniga, mida meile nüüd anti. hingame nüüd sügavalt sisse ja siis hakkame järele pärima. me ei pea nüüd kõiki neid arutelusid uuesti pidama hakkama, mida me siin oma komisjoni töös äh, peame, meil on nüüd umbes viiskümmend minutit aega, nii et me võiksime lihtsalt süvendada seda informatsiooni, mida me siin saanud oleme kõigepealt annaksin sõna kolleeg Merkisele, selleks et tema saaks äh, küsimuste vooruga alustada ja kes veel soovib sõna saada, see palun annab käega märku. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikidele ekspertidele äärmiselt huvitavate ettekannete eest. mõned teist Äh, on olnud väga väljakutsuvate avaldustega siin ja see kohe kindlasti elavdab arutelu. alustades viimase kõnelejaga, härra Lii, teie põhimõtteliselt, kui ma siin tõlgin teie sõnu, siis te ütlesite, et meie äh, ülikoolid töötavad vanamoodsalt nüüd põhimõtteliselt on liiga palju keskendatud äh, alusuuringutele ja mitte rakenduslikele uuringutele, mis on turulähedasemad ja seda tõttu ka tihti ka seetõttu, et väga paljud ülikoolid ei saa riskikapitali jagamises osaleda, nad ei saa laene võtta, nad sõltuvad avaliku sektori rahast siit ka siis küsimus äh, härra Šublanile. kas teie tõesti arvate, et äh, meil on võimalik äh, teadustöötajaid tuua turgudele lähemale, kui me viime läbi ülikoolireformi niimoodi, et ülikoolid ei sõltu mitte ainult avaliku sektori rahast või avaliku erasektori partnerlussuhetest, vaid et ülikoole rahastataks ka erasektori vahenditega Te ütlesite veel ka, et Silicon Valley loob Euroopa Liidus töökohti. miks me siis ei peaks Silicon Valley't ka Euroopa Liidus looma, kas te tõesti ütlete, et Silicon Valley töötab ainult sellepärast, et tegemist on üleilmse projektiga ja miks me ei võiks oma see sarnast ettevõtet luua või klastrit luua? ja te ütlesite, et teie vaatate rohkem Aasia poole kui Euroopa poole, kas sellepärast, et äh, väga palju neid äh, materjale, millest meil on puudu, on Aasias olemas ja neil on näiteks äh, haruldaste maakide varud, mida meil siin ei ole, ja ka muud toormaterjali, mida on vaja ja mida meil pole. ja siis see, kuidas innovatsiooni on võimalik Aasias äh, kiiremini arendada kui Euroopa Liidus, miks? ja härra Šublään, te ütlesite, et meil on vaja kriteeriumeid selle kohta, mis on innovatsioon, mida ta esindab. aga te kõik teist ütlesid ka, et meil on vaja paindlikkust, meil on vaja avatust ja vabadust. kas siis äh, selged või piiratud kriteeriumid ei ole vastuolus sellega, mida me tegelikult tahame ja selleks on ju paindlikkus ja avatus kas on vaja ka, kuna kõik ütlesid, et äh, et meie jaoks Euroopas on äh, vormid ja reeglid tähtsamad kui vabadus ja sisu, siis kas me pea, kas meil oleks vaja rohkem ekspertiishinnanguid ka Euroopa programm, programmide jaoks? ehk selle kohta, kuidas me saaksime neid programme edasi viia niimoodi, et see on ka tööstusvaldkonnale äh, rohkem meeltmööda, ehk et kuidas me saaksime olla kiiremad. ja härra Vasara, te ütlesite, et äh, kui me keskendume ressursside tõhusale kasutamisele, siis see võiks olla üks tuumikpädevusi Euroopa Liidus. ja te ütlesite, et meil on liiga palju neid välisid, võrgusid, klastreid siis kui neid on liiga palju, siis kes peaks otsustama, millised nendest klastritest peaksid alles jääma, kas me soovime ülevalt alla lähenemist, et Euroopa Liit ütleb, et me kõik peame äh, siin pöörama tähelepanu energia äh, ressursside tõhusale klastrile või kes on see, kes otsustab ja kas see peab tulema ülevalt alla? suur tänu, järgmine küsimus, kolleeg Kiirek. Wenn Sie einverstanden sind, sammeln wir mal ein paar. Dann ist es effektiver. Kiiresti, kui saab. Właściwie to mm, chciałem tylko mm, swoją uwagę powiedzieć w związku z... Tegelikult tahaksin lihtsalt e, teha ühe e, kommentaari pärast e, teie ettekannet, eriti see, võttes arvesse seda, mida Soome kolleeg ütles. Ehm, mõtlen siin just põhjusele, miks on nii vähe innovatsiooni, miks innovatsiooni tase on nii madal? mina arvan, et praegune innovatsiooniturg on monopol ja seda olukorda tuleks muuta. see monopol tuleks ära kaotada. suured ettevõtted blokeerivad mõnikord turu, nad äh, maksavad patentide eest, mis äh, blokeerivad teisi innovatsiooniallikaid ja äh, VKE-d ja ülikoolide innoveerijad peavad ootama mitu aastat, et nende patendid saaksid tunnustuse ja see ongi põhiline. kui saaks kuidagi teistmoodi teha, mõtlen siin Euroopa patendile ja elektroonilisele Euroopa, Euroopa patendile, mis oleks äh, kiire ja võib-olla ka tasuta ja mida saaks registreerida ja mis äh, garanteeriks äh, innoveerijatele äh, nende patendi. sellisel juhul ma arvan, et innoveerimine kiireneks ja laieneks, sest kõike saab leiutada on üks raamat ühe vene kirjaniku poolt Innovatsiooni algoritm, seal on kirjas, et teatud algoritmi põhjal on selge, et kõike saab leiutada ja innovatsioonipotentsiaal ühiskonnas on väga kõrge, kuid see on blokeeritud praegu ja seda ei saa ellu rakendada. sellepärast äh, mulle meeldis väga, mida Soome ekspert ütles, sest äh, ka mina mõtlen samamoodi. ma näen, et äh, meil on ühesugused mõtted siin, aitäh. järgmises kolleeg Odi. aitäh, Äh, aitäh äh, ka kõikide nende suurepäraste ettekannete eest, mina olen seitsmenda äh, teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi raportöör ja ma kasutan siin võimalust, et esitada kaks-kolm küsimust ja tuletada lühidalt meelde konteksti. komisjonil oli kohustus avaldada oma teatis kahe tuhande kümnendal aastal, kuid komisjon jäi äh, selle avaldamisega hiljaks ja see avaldati eile. ja kindlasti teie olete seda veel näinud, seal on kolm uut elementi, kõigepealt poliitilised, uued poliitilised institutsioonid, mis pandi paika kahe tuhande üheksandal aastal, uus parlament, uus komisjon, teiseks elemendiks on see, et Euroopa Liidus Lissaboni strateegia kukkus läbi, me teame, miks liikmesriigid, ma ütleksin, ei, ei kuuletu, ei, nad äh, lihtsalt ei ole koordinatsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, mis äh, puudutab äh, finantsaspekti või muud ja meil on uus teekaart Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend suunas ja öö, uus raamprogramm määrati kindlaks juba enne kriisi algust, see määrati kindlaks kahe tuhande viienda, kahe tuhande kuuendal aastal ja kehtib kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. ja see seitsmes raamprogramm, meile jääb veel sellest kolm aastat järele tuletan teile meelde, et äh, viiskümmend üks miljardit äh, eurot võrreldes eelmise programmiga. kas need kolm uut elementi on sellised, et nad saaksid muuta seda seitsmendat äh, raamprogrammi, teades, et komisjon võtab arvesse seda, mida eksperdid ütlevad, kuid komisjonis ei ole seda tahet asju tagant tõugata. me ei saa loota kaheksanda programmi peale, kui seitsmes programm ei ole veel lõppenud Frau Gutierrez Cortines als nächste. proua Gutierrez Cortines järgmisena, palun. suur tänu, ma olen nii rahul sellega, mida ma siin täna kuulsin. nii et äh, ma tahaksin selle nagu filmi lihtsalt äh, tagasi võtta ja uuesti vaatama hakata. siin on väga palju punkte, küsimusi, mida tõstatati, kõik räägivad innovatsioonist, aga tegelikult on selle taga hoopis midagi palju sügavamat. me peame institutsioonide suhtumist kontrollima. meil on vaja kõikide sekkumiste ühist iseloomu ja see tähendab seda, et meil tuleb institutsioonide suhtumist muuta, institutsioonide toimimist muuta, liikmesriikide ega bürokraatia toimimist muuta meil on probleeme sellega, et Euroopal on üks regulatiivne sündroom, mis on meid muutnud usuhulludeks ehk et paindlikkust ei ole, jäiga käega juhitakse ja seda maailmas, mis kogu aeg muutub ja on äärmiselt paindlik. see tähendab seda, et riik on tähtis, riigi arvamus on tähtsam kui turu arvamus. mina olen keskkonnakomisjonis täisliige ja näiteks REACH-i määruse puhul REACH-i määrusega keelatakse teatud tooted lihtsalt ära, lihtsalt sellepärast, et tahetakse neid keelata, on täiesti äh, ükskõik milleks neid äh, tooteid kasutatakse, kas on mingeid kaitsevahendeid või mitte. nii et REACH on üks väga suur innovatsioonipidur, aga täna me ei räägi siin mitte REACH-ist, vaid üleüldiselt nendest asjadest. meie ühiskond on väga kompleksne, iga päev juhtub midagi, näiteks taimekaitse, taimekaitsevahendite äh, kui me töötame välja nii suure kontseptsiooni, millega kõik kodanikud tuleb ühtemoodi riidesse panna, siis võetakse vastu taimekaitsevahendite ähm, määrus, mis arvestab põhjaga, äh, aga mitte lõunaosaga ja näiteks on meil taimekaitsevahend, millega äh, võib äh, mesilasi tappa. ja keegi ei arvesta sellega, et meil lõunas on rohkem putukaid, et neid tuleb Aafrikast üha rohkem juurde. nii et me oleme nii jäigad. meil tuleb tõesti oma seisukohti üle vaadata. peaksime mõtlema, kas praegune lähenemine on sobiv nii et nagu öeldud, meil on siin tegemist pigem innovatsioonipiduriga, loomingulisuse piduriga Euroopas. kõigepealt Euroopa institutsioonid peaksid kõigepealt ise peeglisse vaatama ja lõpetama kogu selle põhimõtetes kümne küünega kinnipidamise. peale selle, komplekssus on meil igal pool. meil tuleb äh, ühelt poolt meetodeid lihtsamaks muuta, aga teiselt poolt tuleb meil ka tunnistada, et süsteem on kompleksne. ja ka teadmised on väga tähtsaks teguriks. kompleksne riik toob endaga kaasa sellega, et riik ei ole nii kiire kui innovatsioon. innovatsiooni tempo muutub järjest kiiremaks ja kiiremaks, seda me näeme iga päev. vaadake kas või Facebooki me ei tohi kunagi süsteemi erinevate jäikade asjadega siduda. ärgem unustagem, et kõik liigub ja kõik sõltub ka meie toimimisest ja mõtlemisest äh, siin institutsioonides. see on minu jaoks see kõige suurem väljakutse, me peame olema julgemad. me peame selgelt ütlema, et poliitiliselt kõige õudsem on see, kui me teeme midagi, mis on ühiskonna vastu. ma väga vabandan, et ma siin nii kirglikult rääkisin, aga tõesti, institutsioonide suhtumist tuleb muuta, sest ühiskond on kordi targem kui meie. suur tänu, proua Hertsog! Äh, aitäh, see oli tõepoolest väga huvitav kuulamine, nii et äh, tahaksin õnnitleda ITRE komisjoni sekretäri ja raportööri ja kõiki kolleege, kes siia tulid. mul on mitu küsimust. ma püüan äh, väga konkreetselt äh, neid esitada. esimene küsimus. kuivõrd innovatsioon on nüüd osa Euroopa Liidu poliitikast, siis see peab olema äh, transformee-, transformeerumine, me peame nägema, mida me saame paremini ära teha Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil ja siis ühenduse tasandil kuivõrd enamus tuleb liikmesriikidest, siis nüüd me peame öö, ma tahaksin teada, mida teie arvate, et Euroopa Liit saaks paremini teha? teiseks, mina olen väikeettevõtete ettepaneku raportöör nii et äh, me räägime siin sellest, kui suur on innovatsiooni potentsiaal, kuid kas meil on üldse mingisugune seisukoht, et äh, meie äh, praegune edu on üks protsent potentsiaalist, kakskümmend protsenti, kas me oleme juba poolel teel? kas me teame, kui suur see potentsiaal on üldse? see oli siis minu teine küsimus sest ma arvan, et kui me ei tea, kui suur meie see asi on, mida me saavutada tahame, kui me ei tea, milline on meie potentsiaal, siis me võime ükskõik millises suunas liikuda. ja aga ikka me ei liigu eesmärgile lähemale. ja tahaksin öö, äh, kommenteerida öö, äh, Soome kolleegi sõnavõttu, kui Euroopa kogu aeg püüab kokku hoida, mis on muidugi eelarve jaoks hea, kuid kui see laieneb ka meie mõtlemisse, siis oleme me surnud. nii et ma arvan, et me peame siiski avalalt mõtlema ja kindlasti äh, sellest kinni pidama ja lõpetuseks, meil on äh, VKE-del suured probleemid, kuidas finantseerimist saada, kuid äh, samuti peaks neil olema võimalus saada informatsiooni kuidas üldse rahastust saada. inimestel oleksid sellest väga huvitatud. meil on väga piiratud ressursid ja monopol teab ainult, kuidas äh, seda rahastust saada. ma arvan, seda me peaksimegi muutma ja tahaksin teile ka öelda, et kui ma kohtaksin ka oma abikaasat eh, nii sagedasti, kui ma teid kohtan siin koridorides, siis ma arvan, et tal oleks väga hea meel. mul on väga hea meel teid siin näha, aitäh. <laughs> Danke, monsieur Keller, Kelly. suur tänu, härra Kelly uh,. Thank you, Mr Chairman uh.... suur aitäh. Eh, uh olin innovatsiooniseminaril ka, nii et ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil me tegeleme üha rohkem innovatsiooniga. loodetavasti me jõuame teistele selles suhtes järele. ja eelmise aasta lõpul olin osa Euroopa Liidu delegatsioonist Ameerikasse ja me külastasime ka Silicon Valley't. me nägime kuidas seal asjad toimivad ja me külastasime ka suuremaid ettevõtteid, Inteli ja teisi, nii et me kindlasti näeme vajadust suuremate seoste järel nendega. kuid härra Li, ma tahaksin teda tänada meile väljakutsete esitamise eest, sest paljud inimesed tulevad siia ja lihtsalt teevad meile komplimente, kuid meil ei ole seda praegu kindlasti mitte vaja. ja mis puudutab FB seitset, nüüd on öö, turustamine öö, kindlasti väga oluline, kuid minu jaoks on see šokiks, sest te kujutate ette, et öö, Euroopa Liidu rahastatud teadusprogramm näiteks ehm, et siin on väga oluline tulemus, kuid kui siin on läbikukkumine ja kriitika nool on suunatud just sellele, et turustamist ei lubata. kuidas komisjon selle peale reageerib, kuidas, mida meie saaksime parlamendis teha, et öö, seda olukorda muudetaks? teiseks leidsin suureks väljakutseks ja rõõmuks olevat ka selle, et te räägite, kuidas paljud ülikoolid blokeerivad innovatsiooni kui te räägiksite nendega, siis ütleksid nad ilmselt, et nad on maailma eh, juht, juhtivad ülikoolid ja nad istuvad oma elevandiluust tornis ja vaatavad põlastavalt ülejäänud maailma peale alla, nad on õnnelikud, eh, mõeldes, et nad teevad maailma jaoks suurepäraseid asju ära, nii et eh, üks väljakutsetest, mida meil vaja on, see on, et seda öeldaks meile. kuid ma loodan, et see olukord muutub ja Euroopa ülikoolid peaksid muutuma hoopis innovatsiooni soodustajateks. kuidas me saame kaotada äh, ülikoolid sellest äh, valemist ja äh, nad peavad olema kas siis edumeelsed või siis üldse mitte sekkuma, aitäh. kolleeg Tuznovski. suur aitäh härra esimees, ma tahaksin nüüd jätkata sealt, äh, kus, mis kolleegid ütlesid, aga tegelikult palju sellest, mis ma tahtsin ütelda, on juba ära öeldud. ma tahaksin muidugi ka tänada teid ja peaks ütlema, et tänu doktor Liile oleme näinud äh, mõistnud väga tähtsaid asju, uued alternatiivsed perspektiivid sellele, mis meil Euroopas on. ja me nägime nüüd ka Silicon Valley inimese nägemust sellest, kes osaleb samas ka meie raamprogrammis. mul on härra Šablanile paar küsimust. härra Šablan, kuidas te määrate kindlaks, milline ettevõte on innovatiivne ja milline mitte? ma leian, et see on tõesti väga keerukas, sellepärast et meie kogemuse kohaselt on Euroopas ja haldusmenetlustes, haldusmenetluste tõttu on väga keerukas kindlaks määrata seda, kes on innovatiivne. kõik need programmid ja kõik see, millest kolleegid äh, rääkisid, näitavad, et tegelikult meil on puudu usaldusest, me umbusaldame inimesi, me peame täitma terve rea pabereid ja vorme, väga palju on äh, bürokraatiat. kas võib-olla ei oleks parem lihtsalt kindlaks määrata, millised ettevõtted on innovatiivsed ja millised mitte. vastasel juhul eh, me jõuame ja seda teha juba vara, sellepärast et vastasel juhul me teame seda alles hiljem, kui juba turustamiseni jõutakse. ja järgmine küsimus on äh, doktor Liile. Eh, kolleeg enne mind mainis ka midagi väga olulist. mis on teie jaoks suurimaks probleemiks see seitsmenda raamprogrammi osas? me kulutame selle programmi osas ära suure hulga raha ning eraldame seda teadustöösse, arengustegevusse, innovatiivsetesse strateegiasse, aga olgem siiski ausad. turustamine Euroopas on peaaegu äh, nii-öelda rumal sõna. kui me räägime kaubandusest, siis äh, meie jaoks äh, see kuidagi kõlab äh, niimoodi, nagu me varastaksime või äh, igastahes on sellel halb maik juures. nii on see ka teiste fondide juhul, tihtilugu kui äh, regionaalseid fonde inspekteeritakse, siis nad saavad miinuspunkte sellepärast, et nad saavad äh, avalikku raha, aga samas jällegi nad tegelevad ka turustamisega, nii et äh, siin heidetakse neile seda ette, ma tean, et tihti, hiljuti hinnati ühte äh, projekti, tegemist oli IT-keskusega ülikooli jaoks. tegemist oli tohutu suure IT-potentsiaaliga ja me kõik teame, et väga keerukas on hinnata äh, seda, kas äh, sellist keskust kasutatakse ainult teadustööks või mitte, võib-olla seonduvad sellega ka teatud kaubanduslikud aspektid. siin ongi need piirid, mis me oleme endile seadnud ise, kui me investeerime millessegi, siis sellisel juhul, kas ei peaks olema ilmselge, et me soovime ka seeläbi saavutada paremat SKT-d, suuremat edukust ja nii edasi just niimoodi me neid piire ja piiranguid endale loomegi. kas tegemist on nüüd õige teega või peaksime me hoopis FPÖ-ga seitset või kaheksat reformima hakata? minul on tõsiseid kahtlusi siin, kas me ei peaks äh, rohkem tervitama ka turunduslikku külge. suur aitäh, tegemist on olnud ühe kõige huvitavama kuulamisega, kus ma ise olen osalenud Euroopa Parlamendis viimati. suur tänu! nüüd on natukene aega, mitte küll palju, selleks, et nendele küsimustele vastuseid anda. on täiesti selge, et te kõik ei jõua kõikidele küsimustele vastata, nii et mu palve oleks, keskenduge mõningatele, selleks, et me saaksime võimalikult palju informatsiooni ja ma teeksin ettepaneku, et alustame lihtsalt minu vasakult käelt ja kõigepealt härra Šube, palun, teil on sõna. Euh, euh, aitäh. aitäh, härra esimees tahaksin rääkida kahest aspektist, tehnoloogia siire ja seos äh, ülikoolide ja teadustöö vahel. meil on äh, kaheksa-üheksa aastat tagasi oleme me saanud äh, teaduspeadirektoraadist vahendeid selleks, et seda valdkonda edendada ja suhteid parandada. raamprogrammi raames rahastust ei ole võimalik olnud saada, sellepärast et prioriteeti sellele ei antud. oleme kasutanud teisi vahendeid, aga toona me viibisime Californias, Iisraelis, vaatasime, mis töötab. ja üritasime ka teatud oma tegutsemisloogika välja töötada taolist tegevust ei ole võimalik aga läbi viia kõikjal. tehnoloogiasiire tähendab seda, et on vaja ka rahalist struktuuri lisaks ülikooli ülikoolile, me ei saa ju investeerida ülikoolidesse, haldusstruktuuridesse, meil on vaja eraldi olemasolevat juriidilist äh, struktuuri äh, või eraldi aktsionäri või ülikool peab olema siis aktsionäriks selles ja seal peavad olema selgelt paika pandud ka intellektuaalomandi suhted ja nii edasi. taoline süsteem on juba välja arendatud Skandinaavia riikides ja Ühendkuningriigis, aga sellistes riikides nagu Prantsusmaal on meil väga keerukas leida lahendusi Hispaanias otsitakse ka seda veel ja see kõik on väga keerukas, kui aga vahendeid oleks olnud rohkem, siis oleks seda ka süstemaatilisemalt äh, ellu viia. meil on vaja spetsiifilisi finantssüsteeme, me ei saa lihtsalt kapitali üli, ülikoolidesse süstida. teine aspekt, mida tahtsin mainida, puudutab seda, et meie energiat on vaja koondada ja edasi on vaja liikuda koos kui me vaatame liikmesriikide poliitikat või äh, Euroopa Liidu poliitikat, äh, mille raames luuakse klastreid igale poole, ühes kohas on neid viiskümmend, teisel kaheksakümmend, selline olukord on täiesti võimatu. Euroopas on neid vaja võib-olla viisteist või kakskümmend ja seda spetsiifilistest valdkondadest. meil on vaja tagada seda, et äh, investorid ja teadustöötajad töötaksid koos, me ei saa lihtsalt katta Euroopat teaduskeskustega, see ei ole võimalik. innovatsiooni kohta veel. Te tõite siin välja ühe vastuolu. ma nimelt rääkisin sellest, et see määratlus peab olema selge, aga samas peab ta olema ka paindlik. see teema on väga keerukas ja seetõttu ka endine SIP programm tegelikult oli mõeldud kõikidele see on keerukas teema, sellepärast et äh, innovatsioon on miski, mis äh, muudab äh, ettevõtte teatud kriteeriumitele vastavaks. kas see tähendab seda, et ta arendab mingit tegevust või mm, leiutab midagi? ma arvan, et me ei peaks mitte ainult arendustegevusest rääkima, vaid ka teatud protsesside töölevõtmisest rääkima. meie omalt poolt ei tööta ettevõtetega, me töötame laiemal tasandil, me töötame pankade ja fondidega. meie eesmärgiks on rohkem vahendeid leida selleks, et pangad edendaksid innoveerimist ja et fondid saaksid investeerida, investeerimist. meil ei ole konkreetselt kontakte VKE-dega. informatsiooni saame me fondidelt ja pankadelt. samas aga ei tohiks pankadele tekkida ohtu, et nad peavad tagasi maksma Euroopa raha ja nii on juhtunud varem. seda seetõttu, et nad ei ole iga viimast kui joonealust märkust läbi lugenud. viimati arutasin neid küsimusi ka Finvera äh, vastutava töötajaga. Soome on ju ikkagi siin eesrinnas ja tema ütles, et neid Euroopa küsimusi, Euroopa abi ma ei taha üldse siin arutada, sest see on liiga keerukas praegune süsteem on mõistetamatu, nii et äh, finantsvahendajate jaoks on vahe, vaja eelkõige selgust. Neil peab olema piisav, äh, piisav õiguskindlus, et tööd teha Euroopa rahastutega, aitäh! <clears throat> Good... aitäh! ma arvan, et siin olid mõned väga huvitavad punktid ja tahaksin äh, RAM-programmi hindamist siin käsitleda äri ja turustusaspekti võetakse täna arvesse ja see on väga oluline. me, meil on väga tugevad akadeemilised hindajad ja me hindame kõrgelt nende oskusi, kuid nad ei saa kunagi teada, kas turustamine on võimalik või mitte, nii et meil on vaja paremaid hindajaid teen äh, soovituse muuta kriteeriume ja äh, kaasata rohkem tööstusele keskendunud inimesi hindamistesse ja meil on Euroopas liiga äh, mitmekesine struktuur, me ei saa Euroopat muuta, me peaksime teda võtma nii, nagu ta on, kuid me peaksime kindlasti koostööd tugevdama, leidma selleks ideid ja lubama ka konkurentsivõimet ja parim peaks võitma. see on midagi, mida me peaksime kindlasti lubama ja see on miski, mis tegelikult juba toimib. siin oli äh, äh, kommentaar äh, patentide kohta. loomulikult patendid on väga oluline kaitsemeede, muidu keegi ei investeeri, kuid teisalt äh, praegu äh, patendi saamine on liiga pikk protsess, peavad olema kvaliteedikontrollid ja meil on kindlasti vaja vähem bürokraatiat siin, kuid samas on vaja säilitada kvaliteedikontrollid ja teine kommentaar, mis te tegite, on see, et ühelt poolt tahame selgeid kriteeriume ja teisalt ütleme, et meil on vaja rohkem paindlikkust. küsimus on selles, kas see on iseenesest vastuolu. minu vastus on ei, ei ole. sest ma toon teile ühe näite jalgpallist. jalgpallis on jalgpalliväljak ja seal on teatud reeglid, kuid samas on palju paindlikkust see, nende raames ma arvan, et Euroopas me tahaksime teadustöö alal täpselt samasugust olukorda näha, et meil oleks mänguväljak, kus oleksid kriteeriumid ja samasuguse, ühesugused teemad, millele me keskendume, kuid samas peavad meil olema selged reeglid, lihtsad reeglid, te mainisite siin mitmeid äh, reegleid. meil peab olema rohkem paindlikkust nii et me peame defineerima kõigepealt äh, selle mänguväljaku ja siis äh, lihtsad reeglid. ja lõpuks tahaksin öö, äh, mainida midagi Silicon Valley kohti, olen härra Pöötonliiga täiesti ühel nõul selles suhtes, et et samal ajal, kui Silicon Valley's toimuvad väga edukad operatsioonid, toimuvad samasugused protsessid ka Shanghai's ja praegu me arutame Venemaa valitsusega äh, selle üle, kuidas Venemaal äh, Silicon Valley'd välja arendada. nii et äh, minu meelest Silicon Valley idee on väga hea, kuid seda saab samas kopeerida erineval, erinevates kohtades maailmas ja me peame kindlasti arvesse võtma erinevaid olukordi mujal. näiteks on kultuurid erinevad ja üks äh, Silicon Valley positiivsetest punktidest äh, Ameerikas on just nimelt see äh, andestamine läbikukkumise eest. sest äh, kui keegi kukub oma projektiga läbi Ameerika Ühendriikides, siis see tähendab, et tal on lihtsalt kogemust, kuid kui see toimub Euroopas, siis see inimene on lihtsalt läbi kukkunud. ma arvan, et me peame Euroopas äh, püüdma, äh, püüdlema suurema avatuse poole. aitäh! suur tänu, suur tänu, härra Kotel, palun! hästi lühidalt, kuna ma esindan siin väikese keskmise suurusega ettevõtteid, mis on tõesti turu alumises osas, siis tahaksin lihtsalt välja tuua selle, et need, kes on turu alumises osas, nende juurdepääs rahastamisele on väga raske ja mulle valmistab muret see, et seda küsimust ei lahendata ja see võib endaga kaasa tuua vähem innovatsiooni. vähemalt siis ja, ja et selle küsimus tuleks lahendada eriti siis, kui te olete nõus sellega, et VKE-d on väga tähtsaks osaks ja et äh, kui nad võtavad riski ja kukuvad läbi, siis see on nende jaoks väga raske. suur tänu! suur tänu ja kolleeg Vasara, palun! suur tänu, raportöör küsis, kõneleja räägib ilma mikrofonita või mikrofonist mööda siin oli raportöörilt proua Merkiselt küsimus äh, nende liiga paljude klastrite kohta. ja see, kas seda, kas klastrite olemasolu peaks äh, määrama ülevalt alla või alt ülesse? Äh, tihti need klastrid on kuival, neil ei ole inimesi, on võib-olla üks inimene, kes hoolitseb e-kirjade saatmise eest aga nagu proua härra Lii ütles, et meil peaks olema selline stiimulite äh, mudel, teatud äh, stiimulid peaksid olema klastrite jaoks, et kui sa oled edukas, siis sulle midagi tagatud ja kui mitte, siis võib juhtuda tõesti, et sa kaod turult, nii et võib-olla tõesti nii et äh, ma ei usu, et et nii äh, et ma ei usu, et tõesti, et seda oleks võimalik teha ühepoolselt, vaid need kaks mõlemat poolt tuleb omavahel siduda. ja viimasena härra Lii. Thank you. I'm very encouraged. aitäh, ma äh, kuulsin suure heameelega, et te kasutate sõna Facebook ja seda teevad ka auväärsed saadikud. aitäh, mina olen aktiivne kasutaja ja ma tahaksin küsida paljud teist siin kasutavad ka LinkedIni. Okay, I, I would encourage those of you who do not use LinkedIn. jah, ja need, kes LinkedIni ei kasuta, siis äh, tehke seda, see on väga hea ja tõhus, professionaalne, aitab inimeste vahelisi suhteid kasuta-, äh, ülal hoida. mina kasutan seda väga palju, nii et äh, Silicon Valley's kõik kasutavad nii Facebooki kui ka LinkedIni, nii et tegemist ei ole ainult teismelistel suunatud asjaga enam jah, teemad on väga keerukad, palju kommentaare oli, kahjuks. Tšehhi Vabariigi äh, esindaja rääkis sellest, et jah, turustamine on selline räpane sõna siin, aga üks selline räpane sõna on veel olemas. selleks on teadustöö. väga palju skeptitsismi on selle kohta, kas sellega mingi väärtus kaasas käib ja seda tööstuse inimeste osas ning äh, seda siis sellisel kujul, nagu teadustööd tehakse akadeemilistes ringkondades Euroopas. Euroopas on väga palju maailmaklassi ülikoole, me kõik teame, mis ülikoolid need on ja paljud ülikoolid üritavad ka oma taset tõsta. mina olen külastanud mitmeid ülikoole, kus teadustöö, tööd tehakse äh, ainult professorite tasandil ja väga äh, vähe pööratakse sellele laiemat tähelepanu samuti pööratakse vähe tähelepanu teemade valikule, tulemuste levitamisele ning intellektuaalomandi õigusele. juhul, kui te ülikoolisüsteemi eh, ei suuda korrastada, siis innovatsioonisüsteem ka ei toimi, nii see on. põhimõtteliselt ülikooli minu meelest on selleks äh, suurimaks äh, pudelikaelaks praegu, mis takistavad äh, innovatsiooni mitte ainult Euroopas, vaid ka Ladina-Ameerikas, Jaapanis, Indias. kõigepealt tuleb ikkagi läbi vaadata need alused, mille põhjal ülikoolid on loodud ja toimivad. ma arvan, et peamiseks põhjuseks, miks Euroopa ülikoolidel on raskusi üleminekuga, on see, et äh, mudelid on loodud üheksateistkümnenda sajandi lõpus või kahekümnenda alguses. Äh, samamoodi toimib see ka Ladina-Ameerikas ja mujalgi ja lähtutakse sellest, et ülikooli peamiseks rolliks on õpetamine ning tööjõu koolitamine. seda esmalt ja võib-olla siis natukene tuleb ka teadustööga tegeleda. Stanford, Berkeley, Harvard ja teised äh, on siis need ülikoolid, mida võiks nimetada teadustööl põhinevateks. Äh, sinna võetakse tööle professoreid vastavalt nende teaduspotentsiaalile ning äh, kõrgendatakse neid vastavalt äh, tulemustele ning avaldatud töödele, üliõpilaste arvule see on üheks oluliseks kriteeriumiks ning kui keskendutakse esmalt ainult õpetamisele ülikoolides ja võetakse tööle professoreid selle alusel ja mitte nende teadustegevuse alusel, siis on väga keerukas tagada seda, et ülikool toodaks ka maailma tasemel tulemusi, sellepärast et on väga palju inimesi, kes suudavad küll hästi õpetada, aga teadustööga hästi hakkama ei saa, nii et ma arvan, et kõik see on tegelikult äh, juurdunud liikmesriikide õigusesse, seda riikides, kus on äh, riigiülikoolid olemas ja ma ei näe praegu mingit arutelu käimas sellel tasandil Euroopas, kus äh, mõeldakse ümber ja vaadatakse, kuidas praegused institutsionaalsed mudelid toimuvad. kui te teadustööd ei sea esmakohale ülikoolidesse, siis alati võib tekkida raskusi selliste ülikoolidega, kus peetakse õpetamist kõige olulisemaks ning äh, teadustöö osas midagi ei tehta. Äh, see on väljakutseks ka Indias ning äh, nüüd hakatakse seal vähehaaval üle minema just teadustööle, Hiinas samuti vägagi kiirelt äh, liigutakse selle poole, et saada maailma tasemele teadustööga tegelevateks ülikoolideks. Ladina-Ameerika on kümneid aastaid maha jäänud, sellepärast et nemad on lähtunud just õpetamisest. Äh, tegemist on selliste küsimustega, mis tuleb esitada institutsioonide mudelite toimimise kohta, ma lootsin, et sellest räägitakse rohkem Euroopas, kui vundament on äh, korrektselt üles ehitatud, siis ülejäänud süsteem ka toimib palju aega mul veel on? veel paar kommentaari. Stanford ei aktsepteeri äh, riskikapitali, me oleme eraülikool, aga me ei ole tuludepõhine. investeeringud tulevad äh, Ameerika Ühendriikide teadustöö äh, stipendiumitest, samuti erinevatelt äh, fondidelt, samuti üliõpilaste äh, õppemaksud ja operatiivkulud kaetakse muudest vahenditest. meil, me saame siis suure osa veel ka mujalt äh, maailmast äh, teadusstipendiumiteks. riskikapitaliga me ei tegele, samuti tege-, Äh, samuti on meil eraldi sellise tehnoloogia äh, patendiosakond, äh, nad ei, nende tegevus ei sekku niivõrd ülikooli juhatus, see tooks endaga kaasa liiga palju bürokraatiat ma loodan väga, et Euroopa ülikoolid tulevad vaatama, mis toimub Stanfordis, Harvardis ja mujal ja vaatavad, kuidas teistmoodi on võimalik äh, ülikoole korraldada niimoodi, et innovatsioon oleks esikohal. Nad saaksid äh, ringi käia kampusest, külastada laboratooriume, aga tegelikult nad on seda teinud, aga nad ikkagi ei küsi neid küsimusi, mida nad peaksid küsima. Äh, pankrotiseadused jah, tegemist on äh, tõesti sellise tõsise teemaga, kus äh, läbikukkumise eest tuleb maksta kogu elu oma majaga, omaenda varaga. Äh, seda arutati ka meie rakkerühmas. pankrotiseaduse reform tuleb läbi viia kogu Euroopas, kui te tahate, et tõsiseid muutusi toimuks, siis ja seda ka rohujuure tasandil. ei saa lihtsalt jätta olukorda niimoodi, et inimesed on hädas kogu elu mingisuguse ettevõtmise tõttu, mis läbi kukkus. siin me peame silmas kõiki ettevõtteid. ma arvan, et on olemas praegu vastuolu Euroopa integratsiooni ja innovatsiooni osas, eriti kui me vaatame FB ka-, eh, seitset ja kaheksat ja kui me eh, viime sisse eh, olulisemale kohale turunduslikud eesmärgid, kas sellisel juhul hakataks looma äh, tegevus kõikjal Euroopas võrdselt, tõenäoliselt mitte. õiguslik ekspertiis, ettevõtlusvaim, kõik see võib lõpptulemusena viia nii selle, et tekivad pinged ning turunduslikud tagajärged. osas me näeme, et tegutsenud, tegutsetud on ainult teatud liikmesriikides, tuleks vaadata, kuidas sellega toime tulla ning Euroopa ühtekuuluvuse osas on see väga oluline Äh, võttes arvesse ka äh, tööturu küsimusi. lahendust mul ei ole. Shanghais on, Shanghais on väga oluline tulevane klaster. ma arvan, et äh, see on nüüd võib-olla kõige suuremaks konkurendiks Silicon Valley'le Euroopas ei ole ühtegi klastrit, mis meile lähedalegi saaksid, nii et Silicon Valley on täiesti ainulaadne ja väga keerukas on tähendab seda mm, äh, kopeerida. kutsuksin teid Stanfordi ülikooli. veel üks oluline küsimus. Hispaania kolleeg tõstatas selle tegemist on maailmaga nüüd, kus tehniline komplekssus üha suureneb ning tehnoloogilise arengu kiirus äh, üha suureneb. kui on võimalik tsentraliseeritud institutsioonide otsustamise süsteemi, äh, kas on seda võimalik äh, kohandada praeguses kiirenevas maailmas ja mul on tõsiseid küsimusi selle kohta, kuivõrd elujõuline see mudel on. seetõttu Silicon Valley puhul me üritame Äh, valitsust võimalikult kaugel hoida, me usume detsentraliseeritud rohujuure tasandil tehtavatesse kohalikesse otsustesse, mida võetakse vastu siis äh, ettevõtete tasandil ja ülikoolide tasandil, mitte ülevalt alla lähenemisse ei usu me. Äh, Euroopas on see niimoodi väga hästi toiminud küll ja meil on väga palju siit õppida, aga meil toimib see teistpidi. ja lõpetuseks äh, kõik need miljonid eurod, mis on kulutatud äh, teadmistepõhistesse võrgudesse, erinevatesse tehnoloogiaparkidesse ja inkubaatoritesse, mis, äh, mis sellest kasu on saadud, mingit konkreetset kasu ei, tõesti praegu ei ole, käekatsutavat kasu ei ole. Silicon Valley nimel aga tahaksin nüüd tänada teid selle eest, et sain teiega oma mõtteid vahetada. ka mina tänan tänan kõiki eksperte ja proua Merkist, kes selle kuulamise ette valmistas, kuulisime väga palju toredaid argumente, aga minu arvates oli ka natukene tunda siin, mis on innovatsiooni iseloom ja seetõttu suur tänu ja lõppsõnadeks saab nüüd sõna kolleeg Merkis, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõigile kõnelejatele ja kõigile, kes kohale tulid. nüüd keskne küsimus, mis on innovatsioon? innovatsiooniideed. ja, ja innovatsioon on, head innovatsiooniideed on need, mis on toodud äh, edukalt turule, keegi ütles seda, ehk et me tõesti soovime, et innovatsioon oleksid, oleks suunatud lahendustele ja me soovime, et see toimuks Euroopas nii et selleks on meil vaja rohkem keskenduda, meil on vaja paremaid rahastamisvahendeid, rohkem stabiilsust ja lihtsustamist ja kõige rohkem on meil vaja olla auahnete ambitsioonidega. me soovime, et äh, kõik tähtsamad äh, asjad leiutatakse Euroopas ja et ka kuule läheksid eurooplased. meil tuleb loomingulisust toetada ja meil tuleb äh, ka julgustada teatud asjadest lahti laskma, meil tuleb julgustada keskenduma, meil tuleb need suured väljakutsed defineerida ja defineerida ka see, kuidas sinna jõuda ja loomulikult andes seejuures kõigile vabaduse. ma arvan, et suurem osa nendest ideedest on juba ka meie ähm, raporti ettepanekus kirjas. suur tänu teie panuse eest enne seda kuulamist ja ma nüüd kutsun teid kõiki üles jätkama koostööd ja et me ei tohiks äh, mitte loomingulisust reguleerida, vaid kõigest ainult innovatiivsust. suur tänu! suur tänu, see oli tänane koosolek, kohtume jälle veebruarikuus, veebruari lõpus